Cari colleghi, eh, grazie per la vostra presenza qua. kallid kolleegid, eh, suur tänu, et eh, saame alustada peaaegu et õigeaegselt. mõned komisjoni liikmed ei ole jõudnud veel kohale, aga ma pigem alustaksin koosolekuga täpselt, kui ootaksin teiste järgi Michelin Calmier-Rey on Šveitsi Konföderatsiooni president ja austab meid täna oma kohalolekuga, nii et ma ei tahaks, et proua president peaks meie järgi väga kaua ootama. koos presidendiga äh, on meile külla tulnud ka äh, Šveitsi Konföderatsiooni äh, välisminister ning üsna mitu teist delegatsiooni liiget minul isiklikult on väga hea meel teiega kohtuda, proua president. Euroopa Liit ja Šveits on alati omanud väga tihedaid sidemeid ning me oleme alati teeninud samu väärtuseid. tähendab see seda, et Euroopa Liit ja Šveits eh, saavad väga hästi teha koostööd ühtsetele proovikividele vastu seistes Euroopa Parlamendi president käis hiljuti Šveitsis visiidil, kus olid kaasas ka mõned komisjonide esimehed, kahjuks ühtegi nendest täna siin saalis ei ole, aga ka meie komisjoni esimene aseesimees härra Provella oli delegatsiooniga kaasas ja me olime tunnistajaks sellele, kui suurt huvi te tunnete Euroopa Liidu vastu aga lisaks äh, põhiväärtustele on meil ka ühtseid äh, strateegilisi huve Lääne-Balkan, Lähis-Ida ning hiljuti on huviorbiiti tõusnud ka Põhja-Aafrika. ja Põhja-Aafrikast juba rääkides kuulsin, et käisite Euroopa Liidu niinimetatud välisministri parunes Ashtoniga Tuneesias Euroopa Liidu Tuneesia rakkerühma töö raames ja härra Salafranca meie kolleegidest oli ka kaasas. ja ka meie Põhja-Aafrika delegatsiooni juht ja nii edasi, proua Neits. Teie ja teie riigi toetus on aidanud äh, meie Araabia riikidest naabrite seas äh, üle minna demokraatiale ja seda tööd hindame me kõik kõrgelt. ma ei tahaks teilt aega äh, võtta ja annaksingi sõna nüüd üle teile. nii et palun, proua Kristel. suur tänu, härra presi-, esimees, ma tahaksin omalt poolt tänada selle väga äh, austusväärse küllakutse eest eest, äh, mul on väga hea meel, et mul on võimalus teie tähtsa komisjoni poole pöörduda ja rääkida Šveitsi välispoliitilisest mõõtmest. Šveitsi on enam-vähem lõimunud teatud liikmesriikide välispoliitikaga äh, ja osade Euroopa Liidu liikmesriikidega teeme me väga tihedat koostööd. viimaste aastate jooksul oleme me Euroopa Liiduga üles ehinud väga mitmed ähm, suhtluskanalid äh, sõlmitud on sada kakskümmend Euroopa Liidu ja Šveitsi vahelist kokkulepet, nende seas näiteks Schengeni leping, äh, inimeste vaba liikumise alane leping, väga tähtsad kokkulepped. Eugeneris äh, pagasid, mis meil on Euroopa Liiduga, ei saa me võrrelda ühegi teise naabriga, kuid siiski Euroopa Liidu jaoks oleme me kolmas riik ning suhted meiega loomulikult lähevad Euroopa Liidu välispoliitika alla, mille eest vastutab Euroopa Parlament ja Euroopa Parlament peab kõik rahvusvahelised kokkulepped, mis Šveitsiga sõlmitakse heaks kiitma ja sellepärast on mul väga hea meel eh, täna teie poole pöörduda. mul oleks paar sissejuhatavat märkust, enne kui me läheme täpselt Euroopa Liidu Šveitsi suhete juurde. kõigepealt eh, olete isegi kursis sellega, et maailmas on jõu tasakaal muutunud. Eh, tööstusriigid osa äh, vähemalt tööstusriikidest tuhande üheksasaja kaheksakümnendatest aastatest kahe tuhandenda aastas äh, on suurenenud äh, Aasias suisa kolm korda on neid riike rohkem, mis tähendab seda, et läänemaailma ülekaal jõudude tasakaalus, mis ühes või teises vormis on kaheksateistkümnendast sajandist olnud reaalsus, on, on otsa saamas. teiseks, elame täna üleilmastunud maailmas, riskid on ülemaailmsed, sellised riskid nagu terrorism, epideemiate levik, kliima soojenemine või rändevoogude muutumine tähendab seda, et mitte ükski riik, olgu ta kui võimas kui tahes, ei saa üksinda neid probleeme lahendada ja see tähendab seda, et kokkuleppevormid peavad muutuma ka rahvusvahelisel tasandil ning äh, tuleb lähendada teineteisele äh, riikide lähenemise. Euroopa äh, mandri vastus nendele uutele proovikividele oli Euroopa lõimumisprotsess, ühendatud Euroopa Euroopa pidas siis ühtset Euroopat äh, õigeks vastuseks äh, Šveitsi ei ole, Šveits ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, oleme selles mõttes üksi. Äh, kuidas meie sellele väljakutsele siis vastame, mida uus maailm pakub, kuidas meie oma huvisid kaitseme? ehk teisisõnu, kuidas tagada meie riigi ja meie rahva äh, turvalisus ja, ja majanduslik jõugus. meie töös esimeseks tellijaks on kindlasti koostöö Euroopa Liiduga, teiseks teljeks on priviligeeritud partnerluste otsimine eh, ja oleme suunanud pilgud eh, rohkem itta ja kolmas telg on Šveitsi positsioonid rahu- ja arengupoliitikas nüüd esimesest teljest rääkides Euroopa Liidu ja Šveitsi vahelised suhted. Šveits arendab Euroopa poliitikat, olles Euroopa Nõukogu, Euroopa äh, majandusruumi liige, me oleme solidaarne partner Euroopaga, panustame sellistesse projektidesse näiteks nagu sotsiaalsete ja majanduslike lõhede ületamine Euroopa Liidu sees, toetades liikmesriike, kes liitusid kahe tuhande neljandal aastal, me oleme väga suuri summasid, kuni kaksteist miljardit eurot investeerinud äh, Alp, Alpi äh, mäehalliku ületavat, ületavasse raudteevõrku mis ühendab Euroopa erinevad osad. oleme samuti panustanud Euroopa Liidu poliitikasse, mida aetakse Lääne-Balkanil, meie välispoliitilised elemendid on kohal Kosovos ja te rääkisite ka meie tööst Põhja-Aafrika suunal. Šveits oli üks esimesi riike, kes humanitaarabi pärast pingiliste sündmuste plahvatamist eh, piirkonda äh, tõi selleks, et aidata üleminekuprotsessis neid riike ja tahame kindlasti toetada väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid ning ning keskendume just nimelt siis ettevõtluse toetamisele. Euroopa Liiduga koostöös, nagu ma ütlesin, on meil sada kakskümmend kahepoolset kokkulepet ja see YouGeneris süsteem, mis on kahepoolsel tasandil välja arendatud, on äh, nüüd nimetatuks ümber üm,, nimetatud ümber siis kahepoolseks koostööks ehk teisisõnu äh, sõlmime lepinguid äh, vastastikku huvitavates kategooriades, ülejäänu osas on praegu läbirääkimiste laual see niinimetatud institutsionaalne küsimus kus me tahaksime minna üle uuele läbirääkimiste tsüklile, et sõlmida teatavad sisulised kokkulepped, näiteks nagu elektrienergia osas, põllumajandustoodete vaba liikumine, äh, Šveitsi osalus Galileo programmis ja nii edasi, ehk teisisõnu jällegi teemad, mis meie jaoks on mõlemale huvitavad. institutsionaalsest küsimusest veel rääkida, Euroopa Liit on meile öelnud, et nendes valdkondades, kus Šveitsil on juurdepääs Euroopa Liidu suurele turule, peab Šveits arvestama Euroopa õigustiku edasiste arengutega. meie ütleme, et me oleme selleks valmis, juhul kui äh, austatakse Šveitsi suveräänsust ja et äh, tulemuseks ei ole mitte mingisugused automaat, automaatsed protsessid, vaid arvestatakse ka menetluskorraga Šveitsis. kuid see küsimus on äärmiselt delikaatne, puudutab see otseselt äh, Šveitsi ja Euroopa Liidu vaheliste lepingute rakendamist, samuti meie eh, kohtu kogemust ja kohtupädevust ja ka Euroopa oma eh, ja meie erinevate õigustike kokkusobivust. nii et praegu on tegemist ettevalmistava faasiga, kuid eh, Šveits on Euroopa Liidu jaoks väga oluline partner, nagu ka vastupidi, Euroopa Liit on Šveitsi jaoks väga oluline partner Šveits on Euroopa Liidu äh, suuruselt teine majanduspartner pärast Ameerika Ühendriike ja ka väga suur klient Euroopa Liidu jaoks. Euroopa Liit on, äh, Euroopa Liitu läheb kuuskümmend protsenti meie eksporti, ekspordist ja kaheksakümmend protsenti impordist Šveitsi tuleb Euroopa Liidust. jooksevkonto äh, on praegu äh, ülejäägis. Äh, nüüd, mis puudutab välispoliitikat, äh, siin me oleme näinud samuti poliitikate lähenemist Euroopa Liiduga. on valdkondi, kus me töötame käsikäes, neid, neile juba viitasin varem. nüüd räägiksin teisest teljest meie poliitikates. nimelt meie pilgusuund itta Šveits mõistis väga kiiresti, et äh, nagu ma ütlesin, jõudude tasakaal on maailmas muutunud ja et pigem kaldub see raskuskese praegu ida suunas, meil on terve rida konsulaate ja uusi esindusi ning äh, kahe tuhande viiendast aastast oleme me soovinud strateegilisi kokkuleppeid sõlmida äh, selliste võtmeriikidega nagu Ühendriigid, Venemaa, äh, lõunapoolsetest riikidest Brasiilia ja kindlasti mul mõned läksid siin praegu peast välja, kuid äh, see on protsess, äh, mis on alles käigus ja mida me üritame siis nii palju kui võimalik konsolideerida. selline lähenemine asjadele aitab meil kindlasti garanteerida ja kindlustada Šveitsi eksport nendesse riikidesse. kolmas punkt kolmas telg, nimelt eh, Šveitsi positsioonid eh, rahu- ja arengupoliitika teljel. me oleme üritanud eh, Šveitsi kuvandada kui hea tahte saadikut, nii nagu me seda traditsiooni, traditsiooniliselt oleme olnud, meil ei ole mitte mingisuguseid varjatud plaane me üritame olla nii objektiivsed kui võimalik ning lähtume ühtsetest standarditest ja rahvusvahelisest õigusest, humanitaarõigusest sealhulgas. täna esindame me ameeriklaste huve Iraanis, Gruusia huve Venemaal, Venemaa huve Gruusias ning oleme olnud vahendajaks Armeenia ja Türgi vahel selleks, et äh, selle kahe riigi vahelised suhted normaliseeruksid. Zürichi protokoll allkirjastati aastal kaks tuhat üheksa nende riikide vahel ning äh, vahendustegevus käib äh, momendil ka Gruusia ja Venemaa vahel selleks, et soodustada Venemaa peatset liitumist WTO-ga on ka teisi vahendustegevusi, milles oleme kaasatud, kuid ka Lähis-Idas on Šveitsi, ma tahaksin seda rõhutada, kaasatud, me ei ole seal strateegiliseks partneriks, Euroopa Liidu rolli, roll on seal hoopis teistsugune kui meie roll, sellepärast et Euroopa Liit on eh, kvarteti liige, seega strateegiline huvigrupp. meie roll Lähis-Idas on tagada rahvusvahelise humanitaarõiguse täitmine, me mõistame hukka igasugused rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised ning üritame mängida ka äh, toetavat rolli. ja sellepärast olemegi allkirjastanud virtuaalsed kokkulepped Palestiina ja Iisraeli kodanikuühiskondade vahel. Äh, Palestiina puhul nimetatakse seda Genfi algatuseks, seda kokkulepet ja viimane lisa sellele protokollile allkirjastati sellel aastal, puudutab see julgeolekut piirkonnas. tegemist on dokumendiga, mis pakub äh, kaheksakümmend kuni üheksakümmend protsenti juba nendest lahendustest, mis on ilmselt äh, lõpuks rahulkokkuleppes sees, nagu te aru saate, need rahuläbirääkimised käivad, kuid raske on osapooli hoida ühe laua taga. niisiis, härra esimees, nii pool nii palju minu poolt võib-olla sissejuhatuseks, et mitte liigselt kulutada aega ja ootan siis küsimusi, aitäh. Grazie, signor presidente, abbiamo. suur tänu, proua president. mitmed kolleegid on sõna soovinud ja kõigepealt härra Svoboda. suur tänu, härra esimees. ja suur tänu teile proua president. suur tänu, et selgitaksite meile Šveitsi prioriteete. mina olen pärit Austriast ja mul on väga kahju alati, et äh, Šveits ei ole Euroopa Liidu liige. kuid äh, tõenäoliselt äh, ei õnnestu mul teid meie sekka meelitada. kõigepealt milline on teie hinnang, kuidas on võimalik Euroopa Liidu ja Šveitsi suhteid veel paremaks ja pikaajalisemaks kujundada? milliseid samme tuleks astuda, millistes valdkondades tuleks panust parandada? minu kogemused Šveitsi poliitiga, poliitikaga seoses näitavad, et Šveits on muutunud aktiivsemaks üsna sageli ja te teete koostööd ka Euroopa Liiduga, kas teil on mingisugune äh, ettekujutus sellest, millised võiksid olla meie järgmised äh, sammud? ja siis üks pisut delikaatsem teema. Äh, salastatus panganduse valdkonnas, minu koduriigis on saladuse pidamine panganduse valdkonnas olnud alati väga tõsiseltvõetavaks küsimuseks, mina ise küll seda ei jaga, kuid ähm, kokkulepe sõlmiti Saksamaaga, Saksamaa föderaalparlament oli selle vastu. Kreeka inimesed, inimestel on mulje, et äh, vaesed peavad maksma üha rohkem makse, aga rikastel on õnnestunud oma varad äh, suunata Šveitsi salastatus panganduse valdkonnas võimaldab ainult rikastel end varjata ja nad hoiduvad selle läbi ka maksust, maksudest kõrvale. mida teie sellest arvate? kas saate aru mi-, argumentidest, mida esitavad erinevad kreeklased? kas teie arvate, et rikastel kreeklastel õnnestus kähku raha äh, Šveitsi suunata, kas see on tõsi? sellest valitus päris palju. suur tänu, härra Svoboda. härra Tantseeri, palun. Te peate kiiresti lahkuma, nii et äh, seetõttu annan teile kohe sõna, härra Tantseeri. ordinaat me ei ole tegelikult ühest fraktsioonist, nagu te viitasite äh,, äh, äh, nagu te viitasite, härra esimees, või vähemalt mina räägin sotsialistide nimel ja eelkõneleja rääkis demokraatide nimel. ja suur tänu, proua president, mul on teile paar küsimust, mul on hea meel äh, teiega taas kohtuda pärast, et meie Tuneesia kohtumist äh, mõned nädalad tagasi, Tuneesia kohtumisel äh, te olite väga avatud, valmis aitama kaasa muudatuste protsessile Põhja-Aafrika riikides ja andma oma panust mitte ainult humanitaarabi näol, vaid ka üldiselt äh, rahaliste vahendite pakkumise näol äh, ja ka Ben Ali äh, valitsusaastate jooksul teie riiki suunatud rahaliste vahendite taastamise näol Te näitasite ka üles valmidust aitama kaasa õigusloome äh, protsessi äh, toetamisele. millised äh, samme peate astuma oma riigi, oma riigis selleks, et Põhja-Aafrika riikide varad, mis paiknevad teie riigis, taastada? ja teiseks, mm, üks olulisi küsimusi ähm, meie tänases päevakorras on mobiilsus. kui teie riik tahab jääda suveräänseks sellisel kujul, nagu te olete seda soovinud ja nagu te seda ülistate, kas te oleksite võima-, nõus Euroopa Liiduga liituma uue mobiilsuskorra osas, mille Euroopa Liit võib-olla kunagi loob lõunariikide jaoks, praegusel hetkel pole meie pingutused eriti hästi kooskõlastatud, kuid kas oleksite valmis tulevikus mobiilsuse küsimusi äh, Aafrikaga seoses äh, arutlema? suur tänu, härra Pantseri! ja nüüd annan sõna presidendile vastamiseks. sellisel juhul äh, on meie küsimuste-vastuste voor rohkem dialoogi vormis. Merci, monsieur le suur tänu, härra esimees. ma vastaks kõigepealt äh, koos äh, nii härra Svoboda kui ka härra Panseri küsimustele Põhja-Aafrika kohta nüüd, mis puudutab äh, Põhja-Aafrikat, siis need ülestõusmised, mida me nägime kevadel Vahemere lõunakaldal, muidugi ei mõjutanud arenguid mitte ainult seal, vaid ka Euroopa Liidus ja ka Šveitsis ja me üritasime reageerida nii kiiresti kui võimalik. Šveitsil ei olnud äh, härra Ben Ali režiimiga väga head äh, suhted, sellepärast et me võtsime endale vabaduse kritiseerida seda režiimi, kuivõrd äh, seal ei kaitstud põhivabadusi, peaasjalikult ei austatud sõnavabaduse põhimõtet, tegime seda aastal kaks tuhat viis, millele järgnesid äärmiselt negatiivsed reaktsioonid äh, Tuneesia võimuringkondadest. Liibüaga olid meil täiesti olematud suhted, mitte ainult väga halvad, vaid täiesti olematud. Te ilmselt mäletate veel, et Liibüas ähm, rööviti kaks Šveitsi kodanikku, mis muidugi oluliselt halvendasid meie kaubandussuhteid ja, ja lõpuks olid needki olematud ja see tähendab seda, et äh, me loomulikult reageerisime väga kiiresti nendele arengutele, mida me nägime kevadel äh, Tuneesias, Süürias ja Liibüas, aitasime mitte ainult humanitaarabiga, vaid ka üleminekuabi andsime selleks, et töökohti oleks võimalik luua ning äh, kindlasti äh, Äh, andsime tagasi siis Ben Ali äh, pangaarvetel leiduva raha, me leidsime nimelt seda, et see ei ole õigustatud, et, et see raha, mis sellele režiimile ei kuulunud, oli nende nimel meie pangaarvetel, andsime selle raha rahvale tagasi, selline suhtumine tegelikult äh, läheb palju kaugemale, me oleme ainsad olnud, kes seda on praegu teinud, meil on maailmas üks kõige äh, karmimaid äh, rahapesuseadusi mm, jõustunud ja mis tähendab seda, et äh, meie pangad ei pea teadma mitte ainult äh, pangaarve omaniku nime, vaid ka seda, kust need vahendid tulevad, see ei ole sugugi alati väga lihtne. igasugused kõhklused tuleb eemaldada. teine osa, mida meie pangad saavad teha, on raha külmutamine ja arestimine. Ben Ali äh, Mubaraki ja Gaddafi puhul me blokeerisime väga kiiresti need vahendid niimoodi, et neid ei olnud siis võimalik mitte kuhugi mujale ümber kantida, kui see raha oli öö, äh, blokeeritud, äh, see ei tähendanud seda, et see oli konf-, et see oli arreteeritud öö, selleks tuleb äh, kohtusüsteemides võtta vastu äh, vastavasisuline otsus, kuid see protsess võtab väga kaua aega, mm, äh, mitte ainult vahendite külmutamine ja selles see raskus seisnebki taolistel juhtudel. ma käisin Tuneesias Euroopa Liidu rakkerühma, Euroopa Liidu Tuneesia rakkerühma äh, liikmena ning minu eesmärk oli välja selgitada, kuidas me saaksime kiirendada seda kohtuprotsessi selleks, et see raha, mis Šveitsis äh, äh, pangaarvetel ja ka mujal oli blokeeritud, võiks riiki tagasi jõuda nii kiiresti kui võimalik me üritasime seda protsessi äh, lihtsustada siis, kui riik, kuhu need varad tegelikult kuuluvad, oli pankroti äärel. Tuneesia puhul see nii ei olnud Tuneesia on esitanud palve Šveitsile kohtuväliseks koostööks, me oleme seda koostööd toetanud äh, ning äh, selleks, et meie partnerlus äh, võiks asju kiiremini liigutada, kuid see protsess on sellegipoolest väga pikk ja üks viis, kuidas me saaksime seda protsessi tõesti kiirendada, oleks see, et me võtaksime vastu ÜRO Julgeolekunõukogus resolutsiooni, millega konfiskeeritaks need vahendid, mida Šveits praegu üksinda teha ei saa. Liibüa puhul see juba tehti, selline samm ja sellisel puhul ei ole mitte mingisuguseid probleeme, kui ÜRO resolutsioon on vastu võetud, rahad, vahendid konfi-, konfiskeeritakse ja tagastatakse riiki, Äh, Liibüa puhul, nagu siis ma ütlesin, see, äh, selline otsus tehti, Tuneesia ja Egiptuse puhul mitte. me tahaksime küll, et Liibüa äh, puhul kasutatud samme kasutatakse ka nende riikide puhul, et kõige lihtsam oleks siis see, kui võtaks ÜRO Julgeolekunõukogu selle resolutsiooni vastu, saaksime va-, varad konfisk-, konfiskeerida. aga muidugi Šveits ei ole sugugi äh, Äh, huvitatud sellest, et meie territooriumil oleksid äh, teistele kuuluvad vahendid, äh, selliste poliitikat, poliitikute vahendid, kelle maine on kokku varisenud. Šveits on tagasi andnud üks koma seitse miljardit eurot juba ja väga, ja kõige suurem summa anti tagasi Nigeeriasse, kuhu me saatsime siis tagasi kaheksasada miljonit dollarit Äh, nii palju siis äh, varade tagasisuunamisest meie Põhja-Aafrika ähm, kolleegidele. härra Svoboda, te esitasite mulle küsimuse selle kohta, et millises valdkonnas võiks sujuda koostöö Euroopa Liidu ja Šveitsi vahel paremini välispoliitika vallas. Te osa, äh, osaliselt saite juba vastuse minu vastusest Põhja-Aafrika küsimuses. loomulikult Lääne-Balkani ja Balkani piirkonnas kindlasti võiks meie koostöö olla tihedam, meil juba on äh, väga selged äh, koostöökanalid paigas, me oleme EULEX-i liige, mis on siis äh, justiitskoostööprogramm ning endisest Jugoslaavia piirkonnast on ka meile tulnud elama väga palju inimesi, milles, millega, millest muidugi saate aru isegi, et meil on väga suur äh, Eh, huvi Balkani piirkonna vastu ja üritame käsikäes siis teha koostööd Euroopa Liiduga. nii et kokkuvõtteks, eh, Šveitsi poli-, välispoliitika on väga sarnane Euroopa Liidu välispoliitikale, olles samas siis mitte Euroopa Liitu kuuluv riik, seda nii Balkani suunas, Põhja-Aafrika suunas kui ka teiste Euroopa Liidu naaberriikide suunas. ma olen veendunud, et meie huvid nendes piirkondades on Äh, sarnased ja ka siin tuleb äh, koostööd teha. ja veel esitati küsimus äh, panga saladuste kohta. veel kord, lubage mulle öelda, et meie huvides ei ole Šveitsi territooriumile jätta või lubada vara või kapitali riikidest, kust see on ebaseaduslikult välja kanditud. ja sellepärast võtsimegi kaks tuhat üheksa vastu OECD protokolli, mis just nimelt seda punkti puudutab ja üritame siis oma äh, kokkulepped äh, näiteks topeltmaksustamise osas ühtlustada selle äh, protokolliga. ja on sisse tulnud täiesti uued äh, Äh, normid, sealhulgas äh, muuseas ka äh, maksualaste, maksualase informatsiooni jagamine teiste riikidega, mida varem ei olnud. nüüd üldse maksuküsimused, selles osas sõlmisid Šveitsi ja Saksamaa ja Šveitsi ja Suurbritannia maksualase kokkuleppe, meie eesmärgiks on see, et meie territooriumil asuks nii-öelda puhas raha ja need äh, kaks äh, kokkulepet äh, puudutavad just nimelt siis maksundusküsimusi, sealhulgas austatakse Euroopa Liidu ja Šveitsi vahelisi kokkuleppeid, see ei tähenda seda, et see raha oleks Šveitsis maksuvaba, et ei, vaid äh, tegemist on kindla fikseeritud maksuga, millega maksuta, maksustatakse äh, kapitalitulusid äh, ja need riikidevahelised kokkulepped lähevad kaugemale kui kokkulepped, mis on sõlmitud Šveitsi ja teiste riikide vahel hoiuste osas. kui mõni Euroopa Liidu äh, või kolmanda riigi ähm, sellega üritatakse siis takistada seda, et äh, Šveitsis, äh, Šveitsi oma hoiuseid tuues äh, väldivad kas Euroopa Liidu või kolmandate riikide kodanikud oma koduriikides maksu maksmist. esitati mulle küsimus ka Kreeka kohta. Kreeka on huvitatud meiega taolise kokkuleppe sõlmimisest ja meie oleme alati olnud valmis kõikide liikmesriikidega, kes seda soovivad, äh, läbirääkimisi pidama ja taolise äh, maksukokkuleppe soovima. ma äh, kordan, me ei taha osaleda ebaseaduslikus rahade kantimises rahvusvahelistel rahaturgudel ja selline maksualane kokkulepe aitaks meil osaliselt heastada minevikuvead, kuid samas äh, kohandada meie seadusandluse suhted muutuvate oludega ja, ja üritame siis äh, maksukuritegusid vältida ja samas kaitsta üksikisiku Äh, privileege, aga võib-olla äh, meie välisminister vastab sellele ka veel. suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad. ka minul on väga hea meel tänases arutelus osaleda ja ma hea meelega konve-, kommenteeriksin äh, mõningaid äh, siin puudutatud teemasid, nimelt äh, näiteks kuidas parandada Euroopa Liidu ja Šveitsi vahelist äh, koostööd, meie välispoliitika komisjon Šveitsi parlamendis töötab tõsiselt Euroopa poliitika kallal, see Euroopa poliitika on meie välispoliitika prioriteet, meie parlament jälgib tähelepanelikult ähm, kõiki Euroopaga seotud küsimusi kuid äh, veel tihedam koostöö Šveitsi ja Euroopa Liidu vahel on võimalik. nagu äh, president juba ütles, meievahelised sidemed on juba väga tihedad, meil on mitmeid majanduslikke tõkkeid, aga kuivõrd Šveits on kolmas riik, äh, Šveits pole ühtse turu liige, Šveitsil on oma valuuta, aga loomulikult meie majandussidemed on tihedad nagu kuulsite, kuuskümmend protsenti meie ekspordist läheb Euroopa Liitu ja kaheksakümmend protsenti meie impordist on pärit Euroopa Liidust. ja me võime jätkata sektorilepingute alaseid läbirääkimisi, turu avamise avamise eesmärgil on mõningate sektorite, mõningate sektorite puhul on võimalik neid lepinguid süvendada, see oleks nii Euroopa Liidu kui Šveitsi huvides. teine valdkond, kus meie koostöö võiks olla tihedam, sügavam, oleks poliitiline koostöö ja institutsioonide vaheline koostöö, nagu president just mainis, iseäranis välispoliitika valdkonnas ja suhetes kolmandate riikidega kriisipiirkondades ma arvan, et meie töö kolmandate riikidega jätkub, meie töö rahvusvahelistes organisatsioonides jätkub, kuid äh, maailm on muutunud, Euroopa Parlamendil on nüüd tugevam roll täita ja ma arvan, et me peaksime kandma hoolt selle eest, et meie parlamendi ja teie parlamendi vahelised sidemed muutuksid tugevamaks. me Euroopa Parlamendis on äh, Šveitsi delegatsioon äh, ja meie äh, kontaktid võimaldavad meil koostööd parandada. härra esimees, ma unustasin vastata sellele mobiilsus või liikuvust teemale. me oleme osa Schengeni riigest äh,, ruumist ning oleme allkirjastanud ka Dublini kokkulepped ning arutelud, mis on toimunud ministrite tasandil, justiitsministrite tasandil äh, oleme me alati toetanud liikmesriikide enamust, me ei ole olnud mitte kunagi enamusele vastu. Ehm, suurepärane, härra Danjean julgeoleku kaitsekomisjoni esimees. proua president, te rääkisite sellest, et millist vahendusrolli teie riik rahvusvahelises diplomaatias teatavates konflikti kolletes ja pingekolletes mängib, rääkisite Balkani piirkonnast täpsemalt, rääkisite ka teie rollist Kaukaasia piirkonnas, kus ähm, asjad on praegu väga delikaatsed, küsimus seega teile millised millistena te näete dialoogi taastamise võimalust Gruusia ja Venemaa vahel, praegu nende suhted on, ütleme, noh, jahedad, ja milline on teie riigi analüüs selle kohta, et äh, kui suur on teie äh, kaal mõlema osapoole äh, juures äh, ja, ja kuidas te kavatsete koostööd teha selles osas Euroopa Liiduga, et kuidas äh, Šveit, kas Šveits arvestab Euroopa Liidu diplomaatiat ja kasutab Euroopa Liidu diplomaatilisi kanaleid või on teil hoopis teistsugune äh, tehnika selles vahendustegevuses? suur tänu, härra Danšan, järgmisena saab sõna proua Lunatšek. Merci, monsieur le president, et aussi de moi, madame Calmire. suur tänu, Äh, proua Kalmi Rei ka Roheliste poolt, tere tulemast teile um,! Ich komme auch aus einem Nachbarland wie kolleeg Svoboda, nämlich aus ja edasi räägin saksa keeles. ka mina olen pärit Austriast, teie naaberriigist. austerlase ja roheliste esindajana oleks mul hea meel, kui Šveitsist saaks Euroopa Liidu liige. aga tean, et praegusel hetkel on see siiski vaid unistus ma ei mõista aga, miks on Šveitsis nii palju inimesi, kes äh, tahavad seal olla, ilma et nad saaksid ise sõna sekka öelda, kuid äh, äh sellest ehk räägime teinekord. proua president, kõigepealt välispoliitikaga äh, äh ja siis panganduse küsimus. Te mainisite juba Lääne-Balkani riike ja mina olen parlamendi Kosovo äh, teemaline raportöör äh, ja Šveitsis on Kosovo-Albaania kogukond äh. ja Euroopa Liidus on probleemiks see, et selliseid vähemusi pole tunnustatud kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides kuidas teie sellesse suhtute? Teie pole Euroopa Liidu liige, võib-olla teie noh, saaksite nõuda sellist tunnustamist või pisut edendada sellist tunnustamist ja sõltumatu Kosovo puhu, puhul ka. härra Danšan juba esitas küsimuse panganduse kohta. Rodan Javini, Šveitsi ekspert, on töötanud juba. tõlk vabandab mitte panganduse kohta, vaid Venemaa-Gruusia küsimuse kohta. Venemaa ja Gruusia kohta on juba äh, läbi viidud analüüsi, kuid äh, me näeme, et äh, praegusel hetkel on sündmused arenemas kriisiks ja võib-olla võiks midagi selles osas ühiselt ette võtta tahaksin küsida, millised äh, on äh, Genfi läbirääkimiste, äh, milline on Genfi läbirääkimiste potentsiaal? ja siis pangandus, te rääkisite, et Šveits tahab olla pioneeriks, rääkisite sellest, et olete huvitatud Äh, te pole huvitatud sellest, et äh, rahad kogunevad, äh, mille pealt pole maksu maksnud, kogunevad Šveitsi. aga me teame, et Kreeka valitsusest on üle kahesaja miljardi Kreeka rahast, Kreeka varadest jõudnud Šveitsi kontodele ja selle pealt pole Šve-, Kreekas maksu makstud Te ise rääkisite äh, Kreekaga maksulepingu sõlmimisest, aga mina kardan, et sellise lepingu jõustumine võtab äh, tohutult palju aega. me seisame silmitsi tõsise kriisiga. võib-olla on võimalik äh, asuda tegutsema juba enne sellise lepingu lõplikku sõlmimist. tõenäoliselt on need rahalised vahendid kantud üle Šveitsi kontodele ja võib-olla te võiksite võtta meetmeid, et need, need rahad jällegi kättesaadavaks muuta kreeklastele, selle asemel, et jätta need Šveitsi pangandusoaasi. ja tänki ja härra Rüübi. suur tänu, esimees tahaksin tänada teid selle koosoleku korraldamise eest. ma arvan, et oluline on, et me jätkame tööd ühiselt Šveitsi oma kahekümne kuue kantoni ja kolme riigiga on Euroopa Liidu jaoks olnud alati eeskujuks Šveitsi äh, riigi toimimine äh, ja edu, mida on saavutatud, on kahekümne seitsme liikmesriigi ja kahekümne kolme äh, keelega Euroopa Liidule eeskujuks. me jätkame oma koostööd ka tulevikus, näiteks käibemaksu küsimustes. Teie käibemaksusüsteem Šveitsis on äärmiselt progressiivne ja sealt oleks meilgi palju õppida. samuti ka ettevõtete ülevõtmise süsteem ja, ja mitmed teised valdkonnad. energiavaldkond. mul on hea meel, et teil on sidemed Iraani positiivsete jõududega ja teie seisukohad ja teie positsioon on neutraalne ma arvan, et selline äh, väga kitsarinaline lähenemine ei ole kasulik, parem on te teha koostööd, ühiselt koostööd inimõiguste olukorra parandamiseks. ka energiavaldkonnas oleks tore, kui äh, Šveitsist saaks Euroopa reguleeriva ameti äh, liige, ESA kannab hoolt selle eest, et et äh, torujuhtmeid kasutatakse äh, ja saaks kasutada ka tulevikus äh, optimaalselt. Teil on Rootsis varustamis- ja talletamisvõimalused, mida saaks kasutada. meie Euroopas oleme lõpetamas tuumaenergia kasutamist ja keskenduma taastuva allikaid, selles osas oleks see kasulik, Erasmus Munda äh, osas oleks kasulik äh, teha koostööd, Šveitsi delegatsioon on sellest teemast juba rääkinud korduvalt ja meil on väga hea meel, et need kõnelused on aset leidnud ja loodame, et tulevikus meie koostöö äh, muutub veelgi tihedamaks. suur tänu, härra Rüübich ja härra Salafranca, palun! Gracias, eh, señor presidente. Eh, bienvenida. Suur tänu, esimees. Suur tänu et äh, tulite meie sekka, proua president. mul on väga hea meel, et mul on väga hea meel, et mul oli võimalik osaleda Tuneesia töörühma töös koos proua Ashtoniga mõni nädal tagasi. nägin, kui suurepärased on teie riigi pingutused rahapesu valdkonnas ja tu-, Tuneesia režiimi varade tagastamise osas teie töö on olnud konstruktiivne. mul on väga kahju, et ma jäin tänasele koosolekule hiljaks, paraku oli mul teisi kohustusi. arvan, et teie oleksite Euroopa Liidu suurepäraseks liitlaseks, maailma kriisis, äh, majanduskriisi tingimustes äh, te äh, meie võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu, ka Kolumbias on Šveits näiteks näidanud, et need, et Šveits on pühendunud terrorismivastasele võitlusele selles riigis. samuti on Šveitsil tähtis roll keskkonnakaitse liikumises ja ka teistes ülemaailmselt tähtsates küsimustes, varustatus, energiaga varustatus, rändeküsimused. Šveits on äh, Schengeni ala liige ja komisjoni roheline raamat demograafiliste muutuste kohta puudutab ka teid kuid me peaksime püüdma äh, teha rohkem koostööd selleks, et äh, pääseda rahvusvahelisel äh, areenil tähtsale kohale, mitte üksteisega konkureerides endine Belgia minister Äh, tegeles, äh, tahtis äh, üldassambleesse pääseda, aga Šveitsi liige võitis ühe häälega. ja igal juhul tahaksin tänada teid meie koostöö eest iseäranis Tuneesias, aitäh! Grazie onorevole Salafranca, conclude il suur tänu, härra Salafranca ja arutelu lõpuks härra Schwab saab sõna. suur tänu, esimees kõigepealt ma tahaksin tänada president Kalmereid sellest, et ta külastab Euroopa Parlamenti. see näitab, et Euroopa Parlamendis on saanud täie õiguslik kaas, õigusloe ja suhtub sellesse ülesandesse suure tõsidusega. välisasjade komisjon on võib-olla liiga poliitiline komisjon mõningate küsimuste arutamiseks, mis on olulised kahepoolsetes suhetes Euroopa Liidu ja Šveitsi vahel ja naaberriikide. ja proua Kalmerei, kui te veel kord külastate Euroopa Parlamendi ja mul oleks hea meel, kui te külastaksite ka parlamendi teisi komisjone, kus võiks käsitleda siis neid nimetatud küsimusi. ma kommenteeriksin seda, mida öeldi selle kohta, et Šveits ei osale Euroopa Liidu siseturul. see on väga julgelt öeldud, sest kui me vaatame, mil määral on majandused lõimunud võrreldes poliitilise lõimumisega, siis oleks väga õige väita, et Šveits kuulub nagu Euroopa Liitu ja ma tahaksin teid õnnitleda selle puhul Äh, proua president ja ma loodan, et tulevikus see olukord veelgi paraneb ja tugevneb, kuid sellega peavad kaasnema ka poliitilised kohustused. ja need äh, kohustused on teie otsese demokraatia süsteemi jaoks rasked küsimused, kuid oleks vale jätta muljet, et äh, Šveits ei osale Euroopa Liidu siseturul, sest just vastupidi ja see on hea ja seda tuleb selgeks rääkida nii teil oma kodumaal kui ka meil Euroopas ja ma oleksin tänulik, kui te seda teeksite. suur tänu, härra Schwab ja nüüd anname presidendile nii palju aega, kui ta vajab nende rohkearvulistele küsimustele vastamiseks. Euh, euh, suur tänu, euh, alustaksin rahupoliitikast ning vahendustegevusest. esitati küsimus selle kohta, et et äh, kuidas on äh, meie, milline on meie hinnang Venemaa-Gruusia vahelistele suhetele. ma ütlesin, et meie oleme selles protsessis vahendajateks, äh, üritame tegutseda objektiivselt kahe huvipoole vahel, oleme vahendajad ja Venemaa mm, protsessis Maailma Kaubandusorganisatsiooni WTO-ga liitumisel samuti ja väga lihtne ei ole leida sellist neutraalset kaubandussüsteemi ja kaubavahetussüsteemi antud kontekstis. Te mõistate äh, Abhaasia ja Lõuna-Osseetia problemaatikat selles kontekstis. nii et äh, kõigepealt äh, tuleb arvesse võtta see, et meie kui vahendaja roll on selles asjas natukene raskendatud, isegi väga raskendatud. suhteliselt emotsionaalselt äh, lähenevad osapooled konfliktis. seda vahendust, tegevust äh, palusid meilt osapooled ise meie mitte kunagi ei hakka vahendajaks ilma, kui mõlemad osapooled on sellega nõus või seda meilt palunud, meie omast tahtest seda ei tee. kõigepealt peab tulema palve selleks ja mõlemad osapooled peavad olema nõus. ma tunnen mõlemaid huvipoole, pooli väga hästi, minu kui vahendaja roll, rolliks ei ole teha siin mitte mingisuguseid poliitilisi äh, avaldusi, ütlen ainult nii palju, et loodetavasti jõuame lahenduseni, mis on rahuldust toov vähemalt osaliselt mõlemale poolele. ma loodan, et me suudame sõlmida kompromissi, mille kohaselt äh, Venemaa saaks siis liituda WTO-ga. Nendes vahenduslepingutes ei, ei ole viidatud eraldi Euroopa Liidule, sellepärast et meie käitume vastavalt, nagu ma ütlesin, osapoolte soovile ja Euroopa Liitu ei kuulu ei Gruusia ega ei Venemaa. ja seega vahendajana oleme me tõesti nende kahe osapoole vahel vahendajaks, kuid loomulikult äh, anname endast parima selleks, et rahvusvahelisel areenil teemast huvitatuid informeerida äh, ning toetame ka Euroopa Liitu temapoolsetes jõupingutustes, sellepärast et Euroopa Liidul on ka ju kaubandusläbirääkimised käimas praegu Venemaaga just nimelt Venemaa äh, potentsiaalse liitumise osas WTO-ga. protsess on sama olnud näiteks Armeenia-Türgi vahel meil on alati äh, suhtluskanalid äh, paigas äh, Euroopa Liidu partneritega, aga need on mitteametlikud kanalid, sellepärast et ma kordan, me, meie mandaat ei ole tulnud Euroopa Liidust ega ka näiteks Ühendriikidest, vaid nendelt osapooltelt, kes on omavahel konflikti sattunud. Kosovo ja Balkani temaatika laiemalt osaleme Kosovos EULEX missioonis, KFOR-i missioonis samuti see on ainus riik muuseas maailmas, kus on kohal Šveitsi eh, sõdurid, me oleme suhteliselt kitsid oma sõdurite väljaandmisel, aga Kosovos on nad kohal, umbes sada inimest eh, Šveitsist eh, rahu tagab Kosovos. EUFOR-i missioonil oleme samuti osalemas, kuid seal on meie Äh, üksus palju väiksem. ja tõesti, äh, te viitasite proua Lunatšekile sellele, et Šveitsis elab väga suur äh, nii-öelda välisjugoslaavaste kogu ja meie seisukoht on olnud selles, et mitte mingisugust legalis-, kodanike legaleerimist ei toimu enne standardite ülevõtmist nende inimeste poolt, nad peavad olema motiveeritud äh, neid standardeid jälgima ja nii edasi, samas te võite ju muidugi öelda seda, et Kosovos ju ometigi ka ei vasta olud meie standarditele. jah, tõsi ilmselt, aga meil me oleme Kosovos täiesti kohal, meil on omad huvid seal mängida ja loodetavasti selline kriitiline olukord seal ei kesta igavesti pangasaladuste küsimus, see kakssada miljardit eh, eurot, mis Kreekast on läinud kaduma, ega nad kõik ei ole jõudnud Šveitsi, nad ei ole jõudnud Šveitsi pankade eh, reservidesse, see kakssada miljardit, ma olen täiesti veendunud, ei ole kõik meie käes. jah, läbirääkimised Kreekaga on käinud eh, ka selle maksu äh, kokkuleppe osas äh, me võtame aluseks sama mudeli, mis äh, on kasutusel olnud lepingute sõlmisel Saksamaa ja Suurbritanniaga. seda mudelit kasutame äh, ka teiste riikidega. lõimumisprotsess. suur tänu, härra Rüübih, et te ütlesite et lõimumisprotsess, nii nagu see praegu Euroopa Liidus käib, on mõneti lõimumisprotsess, mis äh, Šveitsis on kestnud juba seitsesada kakskümmend aastat, meil on siis tulemuseks Šveitsi konföderatsioon, meie kantonid, meie kolm äh, keelt, Šveitsi tolliliit, ühisvaluuta ja nii edasi ja järk-järgult on siis andnud kantonid oma võimu üle föderaalsele tasandile ja tõesti, võib-olla meie konföderatsioonis võib näha Euroopa Liidu äh, nii-öelda, Euroopa Liidule sarnast äh, üksust ja meie äh, presidendi äh, tool samuti äh, Šveitsi konföderaal-, konföderaalses nõukogus roteerub nii, nagu Euroopa Liidus roteerub. nüüd elektrienergia. selles osas on käimas läbirääkimised Euroopa Liiduga kokkuleppe sõlmimiseks äh, elektrienergia küsimuses peaasjalikult elektrienergia ülekandmiseks äh, ja taastuvate energiate puhul ning elektrienergia tarnekindluseks, me oleme tegelikult äh, Põhja-Euroopa vaheliseks lüliks äh, oma posi-, geograafilise positsiooni tõttu ja sellepärast on mõlemal osapoolel, nii meil kui teil, huvid sellised lepingud sõlmida. Need lepingud on samas jäänud äh, noh, võib-olla mitte toppama, aga viibima institutsiooniliste küsimuste taha. ja keegi ütles, vist härra Schwab et äh, ei ole õige öelda, et äh, Šveits ei ole ühisturu liige, me ei ole liige, meil on sektoraalne juurdepääs ühisturule, ehk teisisõnu, meil on ühisturule äh, juurdepääs, kui selleks on sõlmitud eraldiseisev leping, kuid me ei ole ühisturu liige. see on kahepoolsete sektoraalsete kokkulepete süsteem, meil on partnerlus paigas ainult nendes lepingutes sätestatud valdkondades näiteks partnerlus äh, maksuküsimustes, äh, näiteks partnerlus äh, rändeküsimustes, näiteks partnerlus turule juurdepääsu osas teatud turuvaldkondadest, põllumajandusturg näiteks, ka seal väga kindlates sektorites Šveits ei ole Euroopa Liidu liikmesriik ja selline kahepoolsete lepingute süsteem tähendab tegelikult seda, et on väga raske, äh, et Šveits võiks automaatselt kuidagi võtta üle Euroopa õigustiku. me oleme huvitatud institutsionaalsetest äh, aruteludest küll selleks, et oma suhteid eh, lihtsustada, praegu on neid väga raske tänu sellele tohutule seadusandlusele, tohututele komisjonide võrgustikele hallata ja oht eh, on suur, et eh, lihtsalt kogu selles administratiivses haldussegaduses kaob eesmärk silmist, et miks me seda teeme nii et sellepärast me olemegi alustanud esialgseid arutelusid Euroopa Komisjoniga institutsionaalsetes küsimustes, komisjoni president äh, Barroso ja mina isa, ise oleme huvitatud sellest, et meil oleksid ühtsed kokkulepped. praegu on mõlemad poolte kokkulepped laual, kuid me tahaksime seda kõike arutada ühtse paketina, ehk teisisõnu kahepoolsete läbirääkimiste nüüd kolmas pakett siis veel kord, Šveitsi jaoks on see ainus viis, kuidas tagada eh, priviligeeritud partnerlus Euroopa Liiduga, te olete meie peamine majandus- ja kaubanduspartner. poliitilistes suhetes tahaksime me kindlasti toestada neid suhteid. me peame natukene dünaamilisemaks muutma meie kahepoolsete suhete võrgu see küsimus praegu ei ole lihtne ei Šveitsi ega Euroopa Liidu jaoks, kuid meil on suur tahe läheneda konstruktiivselt sellele partnerlusele. nüüd naabrusproblemaatika, millele te ka viitasite, muidugi naabrite vahel tihti on äh, hõõrumisi, mis ikka ja jälle esile kerkivad meil on selle jaoks kokku pandud töögrupp selleks, et praktiliselt ja kiiresti lahendada naabritega tekkivad ebakõlad. ja ma arvan, et need problemaatilised küsimused saavad lahendatud. meil on sarnased probleemid naaberriikidega nagu ka teil. Šveitsi ettevõtetel on väga raske saa-, kin-, kanda kinnitada Itaalia ja Prantsusmaa turgudel näiteks vaatamata kaubanduskokkulepetele, mis on sõlmitud. ja sellega seoses ütleksin inimeste vaba liikumise kohta ka paar sõna. Šveits võttis äh, rahvahääletusel vastu äh, isikute vaba liikumise memorandumi. me olime sellega nõus, meie rahvas oli sellega nõus Äh, arvestades neid garantiimeetmeid, mis anti selle kokkuleppega, et Šveitsis töötavad äh, Euroopa Liidu kodanikud peavad täitma samasuguseid palgatingimusi ja sotsiaalse äh, ja sotsiaalse õigustiku nõudeid kui Šveitsi kodanikud et ei tekiks nii-öelda palkade dumpingut, kuid ometigi on tekkinud raskusi, nii nagu on olnud raskusi ka Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, kuid olukord Šveitsis on siiski natukene teistsugune, eriline. väga suur osa eh, Šveitsi sisserännanutest eh, tule, eh, tulevad Šveitsi tööle, kaks tuhat kaheksa tuli näiteks Zürichi piirkonda iga kuu neli tuhat sakslast ja kakssada viiskümmend tuhat äh, Euroopa Liidu kodanikku äh, tulevad Šveitsi tööle igal hommikul, me oleme oma piirid avanud nendele inimestele, kuid need lisaprotokollid, mis äh, allkirjastati, allkirjastati inimeste vaba liikumise lepingu sõlmimisel, Äh, on äh, Šveitsi rahva jaoks väga oluline, need on, need on tõsised tagatised meie jaoks ja sellepärast rahvas üldse sellele oma heakskiidu andis. Äh, meie eesmärgiks oli mitte panna halvemasse olukorda kohalikku tööjõudu, aga nagu ma ütlesin, sellised probleemid ei tule esile ainult Šveitsis, kuid me oleme alati olnud konstruktiivsed oma partnerluses. me oleme läbirääkimisi pidanud näiteks Saksamaa ja Šveitsi vahel ja, ja me üritame probleemid lahendada niivõrd praktiliste meetmetega kui võimalik. Äh, proua Mark Valder võib-olla lisab midagi, mina vist jõudsin kõik ära vastata. suur tänu! tahaksin vaid rõhutada, et Euroopa Liidu liikmesriigid ja Šveits seisivad silmitsi samade väljakutsetega ja mis puutub välispoliitikasse, siis äh, meie mõlema osapoole huvides on nende väljakutsetega silmitsi seismine ühiselt, äh, Põhja-Aafrika, äh, Kaukaasia piirkond ja nii edasi. meie lähenemine, ühine lähenemine on kasulik meie ühise ajaloo tõttu, erinevate keelte tõttu, mida Šveitsis räägitakse, meie kultuurilise mitmekesisuse tõttu mis on Šveitsi jaoks oluline. meie väärtused on Euroopa väärtus. see on ka üks põhjuseid, miks meie tihe koostöö on iseenesestmõistetav. ka Šveitsis oli võlakriis, aga sellest on juba kakskümmend aastat möödas, pärast kinnisvaramulli lõhkemist kaheksakümnendate lõpus, üheksakümnendate alguses tuli päästa mitmeid äh, väikeseid panku ja äh, finantsasutusi äh, erinevates kantonites ja me pidime äh, selle probleemiga tegelema ka oma eelarvepoliitikas, me saime olukorra kontrolli alla tänu kärpemeetmetele. kuid lõime ka institutsioonilise instrumendi, nii-öelda võlamurdmisinstrumendi, mille võttis vastu, mille võtsime vastu äh, rahvahääletusega ja tänu sellele instrumendina ei saanud üks põlvkond kulutada äh, suuri summasid, jättes hiljem võla maksmise järgmisele põlvkonnale. Äh, ja see seab teatavad piirangud meie riigi vahendi, riigi vahendite kasutamisele ja hoiab ära võla allakäiguspiraali sattumise. Euroopa liikmesriigid seisavad praegu silmitsi võlaga seotud probleemidega ja see on kindlasti teemavaldkond, kus me võiksime arvamusi ja kogemusi vahetada. Šveits ei ole Euroopa siseturu liige aga me oleme väga hästi lõimunud siseturuga ja sellepärast äh, elabki väga palju äh, Euroopa Liidu kodanikke äh, Šveitsis ja väga isiklikul tasandil toimub vahetus Šveitsi ja Euroopa Liidu vahel. Ähm, paljud inimesed ületavad iga päev piiri, et töötada kas Šveitsis või siis äh, naaberriigis Euroopa Liidus. tahaksin tänada teid äh, teie huvi eest äh, meie töö vastu ja loodame, et meie konstruktiivne dialoog Šveitsi parlamendi ja Euroopa Parlamendi vahel tulevikus jätkub. Grazie, eh, presidenti, grazie. suur tänu, president ja tänan ka proua Makvaldat ja kõik meie kolleegid tundsid väga suurt huvi selle vastu, mis teil öelda on ja me täname teid teie vastustest. ma tahaksin anda ka omapoolse lühikese vastuse proua Mark Valda poolt öeldule ja võib-olla osaliselt vastan sellega ka härra Schwabi küsimusele. meil täna kujunes arutelu mis täiendab seda, mida me oleme kuulnud erinevates komisjonides, kus käsitletakse mitmeid konkreetseid kahepoolseid huvisid finantsteenuste, transpordisektorist, eh, keskkonnaküsimusi. täna me püüdsime kõikide nende küsimustega tegeleda. kuna me täna räägime välispoliitikast, välisasjadest ja mitte ainult nendest valdkondadest, millest meil on kahepoolsed kokkulepped. ja meie tänase kohtumise eesmärk Äh, tähendab seda, et ka oma visiitide käigus härra Buzek on külastanud Šve Šveitsit, teie kodumaad, ja kohtunud ka nende äh, inimestega, kes vastutavad nende kokkulepete konkreetsete osade ees, kuid ma arvan, et tasus ära, et meie komisjon käsitles kõiki neid küsimusi ja soovime teile edu teie töös ja soovin teile turvalist äh, naasmist kodumaale ja ootame üsna pea uudset kohtumist teiega. Eh, abbiamo eh, dieci minuti di attesa per... me peame ootama kümme minutit. selleks, et alustada hääletusega täpselt selgel ajal, mis on kirjas, see tähendab pool viis, seega kümneminutiline vaheaeg ja siis jätkame. Mando con giusto consenso il nostro amico puntualissimo Sir Atkins alle 16.30 nagu meie väga täpne sõber seda üles kinnita-, üle kinnitas, seega me jätkame täpselt õigel kellaajal. Va bene. bene, allora sono le 16.30, e quindi possiamo dare inizio a... Niisiis, kell on pool viis ja alustame hääletusega. kui ma tahaksin teilt küsida ja paluda, kas on võimalik muuta hääletuste järjekorda, kuna meie kolleeg äh, Monika Makov ei ole veel kohale jõudnud Äh, tal on kohustused mujal ja kui te pole see vastu, siis alustaksin äh, viimase hääletusega ja siis liigume tagantpoolt ettepoole. lootuses, et selleks ajaks, kui tema arvamus hääletusele läheb, on proua Makave juba kohal. kui te pole selle ettepaneku vastu, alustame hääletusega Euroopa Liidu toetus Rahvusvahelise Kriminaalkohtule, äh, probleemide lahendamine ja raskustest ülesaamine ja äh, selle autor on härra Chrysler Döfler. Äh, te olete oma hääletuskaardid hääletusseadmetesse sisestanud loodetavasti. muudatusettepanek kuuskümmend kaks on tagasi võetud, hääletame kuuekümne kolmandat, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa langeb ära, poolt, vastu, erapooletud ma arvan, et see on vastu võetud, kui ma pole kindel. seega kontrollime üle elektroonilised muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa, hääletus algab. hääletus lõppes. kakskümmend üks, kahekümne, neljateistkümne vastu, seega vastu võetud kuuskümmend üheksa poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm ja seitsekümmend neli on tagasi võetud, seitsekümmend, seitsekümmend kaks, soovite kontrollida, kontrollime elektrooniliselt keegi hääletab ilma kaardita, pole kaart sisse sisestatud, kuid äh, hääletus on lõppenud. Äh, seitseteist poolt, kakskümmend kaks vastu, tagasi lükati seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükati seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud mulle tundub, et tagasi lükatud, kuid ma pole kindel, seitsekümmend seitse. elektrooniline kontroll. hääletus lõpp, hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud. seitsekümmend kaheksa suulise muudatusettepaneku poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üheksa on tagasi võetud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromissi üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime üle. elektrooniline kontroll, muudatusettepanek üheksakümmend neli. hääletus algab. hääletus lõpeb. kakskümmend kolm vastu, kakskümmend kaks poolt, seega tagasi lükatud. üheksakümmend viis suulise muudatusettepanekuga kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa soolise muudatusettepanekuga kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada suulise muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viis poolt, vastu e, erapooletud, vastu võetud sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada viisteist on tagasi võetud, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitseteist, sada kaheksateist, identsed, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaks elektrooniline kontroll, sada kakskümmend kaks elektrooniline kontroll, hääletus algab teinekord isegi Romero äh, unustab ära, hääletus lõppes. kolmkümmend viis vastu, kakskümmend üks poolt, seega tagasi lükatud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada, sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend kaks ja sada kolmkümmend kolm identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ma ei ole päris kindel, ütleb esimees. elektrooniline kontroll, hääletus algab sada kolmkümmend kaks, sada kolmkümmend kolm. hääletus lõppes vastu võetud kolmkümmend üks poolt, kakskümmend kuus vastu. kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et nad on tagasi lükatud, kuid ma pigem kontrolliksin üle. sada viiskümmend kuus, elektrooniline kontroll, hääletus algab. hääletus lõppes. kolmkümmend vastu, kakskümmend neli poolt, jah, see on tagasi lükatud. sada viiskümmend seitse poolt, vastu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 kontrollime elektrooniliselt, sada seitsekümmend üks. elektrooniline hääletus algab. hääletus lõppes. kakskümmend üheksa vastu, kolmkümmend üks poolt, vastu võetud sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud,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 sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaks suulise muudatusettepaneku seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kolm ja sada üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et on tagasi lükatud. sada üheksakümmend viis, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. sada üheksakümmend viis kuna ma ei ole kindel, kontrollime elektrooniliselt, hääletus algab. hääletus lõppes. heaks kiidetud kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud Te ei tõstnud oma kätt seekord, ütleb esimene. tavaliselt te hääletate kompromisside puhul. kakssada kakssada, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas te soovite seda kontrollida? kontrollime kakssada üks, elektrooniline kontroll, hääletus algab. hääletus lõppes. tagasi lükatud kakssada kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaksteist poolt, vastu erapooletud? mulle tundub, et see on vastu võetud. kas te soovite kontrollida? kontrollime. kui teil on kahtlusi, siis te panete mind kontrollima ja teil on õigus, hääletus algab. hääletus lõppes see on vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, kakskümmend üheksa vastu. kakssada kuusteist poolt, keegi ei ole selle poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend poolt, vastu ja erapooletud vastu võetud kakssada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, ei ole kindel. kakssada kakskümmend üks, elektrooniline kontroll, hääletus algab. hääletus lõppes. kolmkümmend neli poolt, kakskümmend kaheksa vastu, vastu võetud Mm, vaatamata minu erakonna propagandale. üks ja kaks, kes on poolt, vastu. Te ei tõsta kätt, me peame üle kontrollima, üks ja kaks. elektrooniline kontroll, hääletus algab. kui te kätt ei tõsta, siis kulutame veelgi rohkem aega. hääletus lõppes Te teete seda tahtlikult. kuuskümmend üks poolt, üks vastu. kolm, kes on poolt, vastu, erapoolt, vastu võetud. neli, kes on poolt, vastu, erapoolt, vastu võetud. viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, seitse, kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neliteist poolt, vastu, viisteist poolt, vastu, erapoolt, ei ole kindel kontrollime elektrooniliselt, hääletame viisteist. hääletus lõppes. kakskümmend kuus vastu, kolmkümmend kuus poolt, vastu võetud. härra Vutson, palun. ma tahaksin küsida, kui palju Rahvapartei liikmeid on saalis ja hääletavad ja kui paljudel on õigus hääletada <laughs> võib-olla hääletab rohkem inimesi kui neid, kellel on õigus hääletada. elektroonilised hääletusseadmed. vastavad teie küsimusele kohe. kui masin töötab, siis ta vastaks teie küsimusele, see peaks olema automaatne süsteem. hetkel meile tundub, et ei ole midagi valesti me hääletasime muudatusettepanekut kuusteist. järgmisena seitseteist, kes on poolt, vastu. seitseteist vastu. tagasi lükatud, aga me ei ole veel kuuteist hääletanud. hääletame kuueteistkümnendat poolt, vastu, erapoolt, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu erapoolt, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapoolt, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapoolt, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa ja kolmkümmend, identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt vastu. mulle tundub, et on tagasi lükatud, aga kontrollime üle. hääletus algab, muudatusettepanek kolmkümmend neli. hääletus lõppes. vastu võetud kolmkümmend neli poolt, kakskümmend kaheksa vastu, kolmkümmend viis ja kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu. ei ole kindel, elektrooniline kontroll, hääletus, muudatusettepanek nelikümmend neli. hääletus lõppes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 viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu. peame seda kontrollima, kuuskümmend üks, hääletus algab. hääletus lõppes kakskümmend neli vastu, kolmkümmend seitse poolt, seega vastu võetud. Äh, naiskomisjoni arvamus, lõige üks. lõige kuus, kes on poolt, vastu, erapoolt, vastu võetud. lõige seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt A, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. B poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. C poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ülejäänud osad on kaetud hääletusega ja seda lõpphääletus elektrooniliselt hääletus algab. hääletus lõppes. kuuskümmend üks poolt, üks vastu. seega raportööri võit. ja nüüd Euroopa Vahemere piirkonna soodusperetulõigete piirkondlik konventsioon, selles osas meil ainult lõpphääletus, hääletus algab, raportöör ei ole kohal, kuid ei ole ka midagi arutada. palun hääletage, kümme häält on veel puudu kuus häält on puudu me hääletame praegu Pioni raportit. hääletus lõppes. viiskümmend poolt, kolm vastu, üks erapooletu. vastu võetud. ja viimane hääletus Euroopa Liidu ja Austraalia vaheline leping, milles käsitletakse lennuettevõtjate poolt broneeringu info töötlemist ja edastamist Austraalia tolli- ja piirivalveametile raportööriks on proua Makovei, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja lõpphääletus, hääletus algab õnnitlused raportöörile, viiskümmend üks poolt, kaheksa vastusega, vastu võetud. ja nüüd ma annan asepresidendile Pasko võimaluse juhtimine üle võtta. okei okay,, let's uh, move along and uh.... jätkame oma koosolekut. ja kui teil on muud asjaajamist ja teil on vaja ruumist lahkuda, siis palun äh, lahkuge ruumist, et me saaksime oma tööga jätkata ja nüüd on meie päevakorras äh, järgmine päevakorrapunkt, soovitused nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Euroopa Liidu ja Gruusia assotsieerumislepingu sõlmimiseks peetavate läbirääkimiste kohta. ja härra Krzysztof Lišek, palun, teil on sõna. Szanowne panie i panowie posłowie. Suur tänu. esimees, lugupeetud daamid ja härrad ma ei tahaks liigselt teie aega kulutada, kuid mul on suur rõõm teatada, et muudatusettepanekuid esitati ainult viiskümmend üheksa ja väga paljudel juhtudel olid need muudatusettepanekud identsed, mõned neist ongi identsed lausa sõna-sõnalt ja seetõttu, kuna meil on ka piisavalt aega, on meil võimalik äh, hea äh, raporti projekt koostada ja tänaksin kõiki hea koostöö eest muudatusettepanekud teksti sõnumit äh, ei muuda põhimõtteliselt ja mõnede muudatusettepanekute kirjaldik, kirjelduseks võiksin öelda, et muudatusettepanekud lähevad pisut kaugemale, kui ma isiklikult oleksin äh, algselt äh, plaaninud. korruptsiooni vastase võitlusega seotud reformide läbiviimise tunnustamine äh, või tunnustuse avaldamine, muudatusettepanek on äh, panekuga minnakse kaugemale kui minu esialgne ettepanek, see on üks näide sellest. kui rääkides Gruusiast, tuleb meile pähe kohe esimese asjana äh, keeruline olukord, kriisiolukord Abhaasia ja Lõuna-Osseetia piirkonnas, tegemist on okupatsiooni piirkonnaga, nagu ma algselt ka sõnastasin, tegemist on kahe piirkonnaga, mis on põhimõtteliselt okupeeritud ja siis ähm, Abhaasia ja Lõuna-Osseetia tunnustamine Venemaa poolt iseseisvate riikidena, see on äh, ka teine oluline element. aga suur tänu muudatusettepanekute eest, ähm, suurem osa muudatusettepanekutest sobivad äh, minu peamise üldise lähenemisega. on ka mõningaid muudatusettepanekuid seal äh, ja siinjuures äh, pean iseäranis silmas proua Fajoni ja sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekuid kus öeldakse, et loomulikult Gruusia riigis on teatavaid puudujääke iseäranis justiitsvaldkonnas. sõltumata ajakirjandusega seoses ja juurdepääsuga informatsioonile. ma arvan, et selle konkreetse muudatusettepaneku osas on võimalik jõuda kompromissini ja äh, kui soovite, siis räägin ka kõikide teiste muudatusettepanekute esitajatega. olen valmis teiega laua taha maha istuma, et ühiselt äh, kompromiss välja töötada. olen veendunud, et lõppkompromiss on piisavalt hea, et enamuse toetust saada. proua Tanja Fejon, palun. suur tänu, esimees tahaksin tänada härra Liisekit, äh, raportööri. kõigepealt äh, õnnitlen teid selle raporti koostamise eest. muudatusettepanekuid on viiskümmend üheksa tõesti, see muudatusettepanekute arv pole teab mis suur ja ma olen kindel, et te suudate jõuda kompromissideni mina olen valmis läbirääkimisi jätkama teiega selleks, et saavutada kompromiss, ühine seisukoht. raportis rõhutatakse, et Gruusia on teinud suur, suuri edusamme ja isegi mõnevõrra kriitilistes muudatusettepanekutes ei näita me välja, nagu me oleksime Gruusia vastu. me tahame lihtsalt äh, kanda hoolt selle eest, et Gruusia riigina liiguks lähemale Euroopa väärtuste, väärtuste austamisele. nii raportöör kui ka mina oleme toonitanud, et Abhaasia ja Lõuna-Osseetia tuleb lõimida Gruusiasse. ja me püüame kanda hoolt selle eest, et sõnum okupeeritud territooriumide kohta tuleks piisavalt hästi välja ja me peame kandma hoolt selle eest, et me rõhutaksime, kui oluline on vältida vägivalda. minu ettepanekud puudutavad justiitssüsteemi, äh, kohtuvõimu tugevdamist, kohtuvõimu sõltumatuse tugevdamist ja justiitsvaldkonnas on läbi viidud äh, suuri reformi, äh, kohtuasju käsitletakse kiiremini ja, ja vandekohus, vandekohtu koosseisu on parandatud kuid päris palju on veel jäänud teha. me leiame näiteks, et äh, väikeste kuritegude puhul äh, kehtib äh, nulltolerantsuse põhimõte. väga palju inimesi lõpetab vanglas Gruusias ja väga palju vange on väga kehvades tingimustes. nii et ebaproportsionaalselt suur arv inimesi peab äh, ebaproportsionaalselt pikka aega veetma trellide taga. ja äh, ma arvan, et see näitab institutsioonide nõrkust. Äh, samuti on teatavaid raskusi tööeluga seoses, äh, inimesed ei saa vabalt töötada alati, üleüldiselt demokraatia vallas on tehtud edusamme, kuid peame kandma hoolt selle eest, et Gruusia äh, jätkab edasiliikumist reformide teel justiitsküsimuses. aga mis puudutab siis äh, töövaldkonna õigustikku, siis valitsuse avalduste ja seaduste vahel paistab olevat vahet, paistab, et tööandjatel on vabadus äh, töövõtjaid vallandada ja diskrimineerimise vastane kaitse pole piisav. ma arvan, et tööõiguse vallas tuleb rohkem ära teha. mis puudutab ajakirjandust Gruusias siis ähm, demokraatlikes riikides, äh, nagu ka Euroopa demokraatlikes riikides, äh, tuleb austada ajakirjandusvabadust ja seda peab tegema ka Gruusia. Gruusia äh, ajakirjanikud peavad saama kajastada sündmusi nii, nagu nad seda soovivad. Gruusias on vajalikud õigusaktid vastu võetud, kuid samas ajakirjandusvabadus pole tagatud Gruusias koht, selle kohta võib näiteks tuua ajakirjanike vastu algatatud kohtuasjad, kohtuasjad, mille puhul kohtuprotsess ei ole ellu viidud nagu kord ja kohus on. nii palju siis minu muudatusettepanekute kohta. olen valmis jätkama koostööd oma fraktsioonis ja variraportööridega selleks, et kompromissideni jõuda. Thank you, president uh,. I want to. proua Nikolai suur tänu, tahaksin tänada raportööri äh, raporti eest, tegime üsna palju koostööd äh, vahepealse aja jooksul pärast selle raporti esimest tutvustust ähm, tahaksin öelda, et tegemist on tasakaalustatud raportiga. tegemist on ka uue lähenemisega. arvan, et see lähenemine on õige. Gruusia on meie idapartnerlusriikide hulgast üks äh, paremate saavutustega riikidest ja me kutsume üles integratsiooni või koostöö toetamiseks, mina isiklikult valiksin siin sõna integratsioon, ma arvan, et selle sõrme, selle mõiste kasutamine meie suhte kirjeldamiseks on sobiv. härra Liisek, soovitan teil üle vaadata lõike üks ja võtta vastu minu muudatusettepanek piirkonna iseseisvuse toetamiseks. kui me tahame olukorra lahendamisele kaasa aidata ja saavutada märkimisväärseid tulemusi, siis peame suurendama koostööd Venemaaga selleks, et selle piirkonna olukorda normaliseerida. ja samm, samuti tahaksime tugevdada ja süvendada koostööd äh, Euroopa Liidu ja Gruusia vahel, äh, nagu meie muudatusettepanekus number viisteist on välja toodud ja, ja muudatusettepanekud, äh, nagu öeldud, kattuvad mõningates valdkonnas, aga mina tudetan muudatusettepanekuid viis, kolmkümmend viis ja nelikümmend üheksa dialoog opositsiooni osa, opositsiooniga on vajalik Kreek-, Gruusia jaoks selleks, et pluralismi põhimõtet edendada. samuti on oluline sõltumatu kohtusüsteem. leian, et raport tervikuna on äh, teeninud ära meie toetuse ning äh, me toetame nii härra Liisaket kui tema raportit. suur tänu ja proua Lunatšek, palun! suur tänu, president! ka roheliste nimel tahaksin tänada raportööri selle raporti eest, tegemist on hea alusdokumendiga. tahaksin tänada ka raportööri äh, hea tahte eest me läbi rääkida muudatusettepanekute teemadel, muudatusettepanekuid pole väga palju, nii et äh, on võimalik kokkulepe saavutada. Te räägite integratsioonist Euroopa Liidu ja Gruusia vahel, äh, seda on siin ka konkreetselt mainitud, hoolimata sellest, et me ei tea, äh, milline saab olema selle integratsiooniprotsessi lõpptulemus ja me ei ole seda ka oma raportis maininud. idapartnerluse tippkohtumisel oli selge, et räägiti poliitilisest assotsieerumisest ja sotsiaalmajanduslikust integratsioonist, nii et need mõisted võiksid ka alles jääda. olen nõus kõigi nendega. olen nõus kõigi nendega, kes rõhutavad, et kaks territooriumi, Abhaasia ja Lõuna-Osseetia on okupeeritud territooriumid, Euroopa Parlament on väga otsekoheselt oma seisukohti väljendanud selles küsimuses, seda ka mõnel puhul varem, nii et minu muudatusettepanekud Äh, selles valdkonnas tahavad pisut äh, täpsemalt defineerida, mida me mõtleme, Venemaa aktiivselt nii sõjaliselt kui poliitiliselt toetab äh, nende piirkondade de facto ametivõime ja nad rikuvad relvarahulepingut, ma siis täpsemalt täpsustaksin. ja siis muudatusettepanekud Tšihhanvali piirkond, Tšihhanvali rajoon, Lõuna-Osseetia, see muudatusettepanek äh, on samuti mulle meeltmööda. siis äh, kolleeg Tanja Fajoni muuda-, muudatusettepanekutes tõstatatud küsimus, mida ka mina olen oma muudatusettepanekutes kajastanud, on minu jaoks oluline inimõiguste vallas, diskrimineerimise vastase võitluse vallas, kohtusüsteemi reformi vallas on tehtud edusamme Gruusias, kuid mõningates valdkondades jääb rakendamisega siiski on rakendamisega siiski raskusi ja tööd tuleb jätkata ja ma tean, et Gruusia valitsusel on raske sellise kriitikaga leppida, kuid Euroopa kodanikena on meil kohustus äh, Gruusia äh, kodanike ees selliseid asju välja tuua, Tanja Fajoni muudatusettepanek, mis käsitleb äh, juriste, keda väärkohtles politsei sellised küsimused tuleb tähelepanu alla tuua ja ma arvan, et me peame rõhutama seda, me peame rõhutama ametivõimudele, et tuleb läbi viia uurimus, tuleb kanda hoolt selle eest, et politsei ei sekku kohtuasjadesse ja nii edasi ja nii edasi ja sellepärast olemegi esitanud need muudatusettepanekud. samuti ajakirjandusvabaduse küsimus. selles valdkonnas on endiselt palju ära teha kodanikuühiskonna toetamiseks ja mujalgi Äh, ma aga äh, suhtun meie äh, koostöösse positiivselt, olen kindel, et me leiame lahenduse, aga üks küsimus, mida ma ei saa mainimata jätta, on minu muudatusettepanek number kolmkümmend kaks. ajaloo, ajalugu silmas pidades ma arvan, et me peame rõhutama, et enne kahe tuhande kahe, kahe tuhande kaheksandat aastat esitati mittekallaletungi pakti ettepanek, mida Šakašvili, mille Šakašvili tagasi lükkas. nii et äh, ma arvan, et äh, ka enne Venemaa sissetungi ja okupatsiooni algust äh, toimunut peaks välja tooma. nii et ma ootan rõõmuga meie edasisi läbirääkimisi ja suur tänu teie ettepanekute eest. suur tänu, härra Kohtšik. Děkuji, pane předsedo suur tänu, härra esimees. ma tahaksin kõigepealt öelda, et ma olen suhteliselt üllatunud, kui kuulen siin kolleege, kes räägivad midagi okupeeritud aladest ja samal ajal võitlevad niinimetatud vaba Kosovo eest. kui me vaatame mõningaid neid muudatusettepanekuid, näiteks muudatusettepanekut number üks mille on esitanud härra Landsbergis, siis tema siin ütleb, et Gruusia on pikaaegse kristliku kultuuritraditsiooniga Euroopa riik, mis ehitab praegu edukalt üles demokraatiat. aga seesama härra Landsbergis ütleb oma järgmises muudatusettepanekus, et need okupeeritud alad peaksid äh, olema osa Gruusia territoriaalsest ühtekuuluvusest mulle tundub, et siin on mingisugune äh, imelik äh, asi tekkinud. kristlusel ja islamiusul on teatavasti ühised juurid äh,, juured. nii et ma ei saa, ma ei saa aru sellest loogikast, mida ta on nende muudatusettepanekute esitamisel kasutanud. Gruusiast laiemalt rääkides, aga üks minu jaoks tõsisemaid probleeme on see, et meil on hoopis teistsugused standardid äh, nende jaoks, kui, kui meil on Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks. seesama on see, kui me räägime näiteks inimõiguste olukorrast Albaanias või, või kuskil, me kasutame absoluutselt teistsuguseid standardeid. ei, ega nemad ei pea saama samamoodi aru vähemuste õiguste kaitsmisest, kui meie sellest aru saame. me ei tohi unustada seda, et Gruusia peab ka oma naabritega äh, Äh, läbi saama, mitte midagi ei räägita siin raportis Gruusia ja Türgi vahelistest, Gruusia ja Armeenia vahelistest suhetest. mitte midagi selles resolutsioonis selle kohta ei ole, see on ju ometigi huvi-, äh, oluline, kui me läbirääkimised asu-, alustame selle riigiga, kui me tahame teid lähendada Euroopa Liiduga, siis me peame loomulikult keskenduma ka nende naabrussuhetele. see on üks olulisemaid aspekte, meil on vaja tagada, et Gruusial oleks rahumeelsed suhted oma naabritega aga kolmkümmend äh, muudatusettepanekut nendest viiekümne üheksast äh, räägivad Venemaast. ja ma ei taha hakata äh, siin praegu kommenteerima seda, kas need alad on Gruusia omad või ei. Gruusia palus Venemaa eest kaitset, kui neil, Venemaalt kaitset, kui neil tekkis konflikt Türgiga. nii et me võime ju sama hästi siin öelda, et Gruusia on Türgi äh, nii-öelda ähvardusalas, aga sellest mitte midagi ei räägita. me peame kõikide riikide jaoks kasutama sama, samu standardeid, kõikide idapartnerlusriikide jaoks samu. me peame olema Gruusia suhtes väga ettevaatlikud, et me mitte ei kasutaks teistsuguseid standardeid ja teistsuguseid meetmeid. aitäh! suur tänu, härra Kooval! Äh, suur tänu, härra esimees. ka ma, ka mina tahaksin äh, rääkida sellest raportist, kuid ma üritaksin võib-olla natukene positiivsemat valgust heita arengutele, kuid mul on raportöörile kaks küsimust. kõigepealt millisena te näete arenguid opositsiooni ja võimuerakondade vahel? minu meelest on see võtmetähtsusega küsimus kogu Gruusia jaoks, et milliseks kujuneb poliitiline olukord loomulikult ma ei taha Gruusia poolt saavutatud edusamme küsimärgi alla panna, eriti mis puudutab majandusliku olukorra paranemist või nende suhteid Euroopa Liiduga. kuid ometigi siseriiklik poliitiline, poliitilised arengud on ka tähtsad. ja teiseks ma tahaksin teada, on Gruusia veendunud selles, et, et nad asuvad Euroopa lõimumisprotsessi teele kui kuulata Gruus, Gruusia juhtkonna seisukohti siin Euroopa Parlamendis, siis on nendest seisukohtadest tunda, et äh, nad tunnevad seda, et eurooplaste poolt on teatavat tõrksust sellele protsessile ja avalik arvamus äh, Gruusias on, et äh, Euroopa Liidu liikmelisus on ebatõenäoline, neil ei ole mitte mingisuguseid lootusi, nad ei tea, kas see läbirääkimisprotsess on lihtsalt hea tahte avaldus või heade kavatsuste avaldus, aga, aga midagi sisulist sellest välja ei tule. proua Ojuland, palun. suur tänu, härra esimees. tahaksin äh, liituda nende kolleegidega, äh, kes äh, tänasid raportööri kuid küsiksin, et millist rap-, millist mõju see raport äh, Gruusias ilmselt omab? ja kui ma sellele mõtlen, siis ma arvan, et see pea-, raport peaks olema just selline, et äh, see julgustaks poliitilisi erakondi ka opositsioonis äh, suhtuma positiivsemalt Euroopa perspektiivi, sellepärast et kui me loeme seda raportit natukene täpsemalt, siis see annab ka vabakaubanduse äh, võimaluse, seda on Gruusial vaja. kaubandus, kaubandus, kaubandus Euroopa Liidult. täiesti selge, et selline välja, väljavaade on täiesti olemas ja see peaks soodustama seda, et poliitilised erakonnad Gruusias reformidega jätkavad ja, ja toetavad seda, et nad lähenevad Euroopa institutsioonidele. järgmine punkt, millele viitaksin tähelepanu, puudutab viisavabastuskavasid. kas siin on väga selgelt minu meelest see raportis see perspektiiv antud ja üldiselt, kui me seda teksti vaatame, siis loodetavasti kogu see raport üldiselt seal piirkonnas endas omab positiivset kaalu ja võib-olla see positiivsus kaldub isegi üle piiride naaberriikidesse ja julgustab teisi riike samu asju tegema, mida on teinud Gruusia, ma pean siin silmas lähinaabreid Arbaania, Armeeniat ja Aserbaidžaani. viimane märkus nende okupeeritud alade kohta ja Venemaa rolli kohta Gruusias. siin mina oleksin võib-olla oma sõnastus isegi eh, võib-olla jõulisem, mitte ainult ei kutsuks jälle kord üles äh, Venemaa Föderatsiooni täitma oma rahvusvahelist kohustust äh, viia okupatsiooniväed välja äh, Lõuna-Osseetiast ja Abhaasiast, vaid seekord võiks seda juba nõuda Venemaa Föderatsioonilt, et nad täidavad oma rahvusvahelist kohustust. suur tänu ja nüüd härra Lissek. suur tänu. Äh, suur tänu kõikidele kolleegidele nende märkuste eest, ma üritan nii lühidalt kui võimalik nüüd vastata nendele paljudele sõnavõttudele. kõigepealt äh, veel kord siis jah, äh, suur tänu muudatusettepanekute ja märkuste tegemise eest. ma olen veendunud, et meil jagub piisavalt aega, et need muudatusettepanekud läbi rääkida. nagu ma ütlesin alguses, ma olen täiesti veendunud, et meil õnnestub leida hea kompromiss. aga härra Kooval, te esitasite mulle kaks väga konkreetset küsimust kuid mulle tundub, et ma ei saagi vist võib-olla väga hästi nendele küsimustele vastata. mina olen küll raportöör, kuid teie teine küsimus on pigem küsimus Gruusia juhtkonnale ja või-, ja Gruusia võimudele. härra Koval äh, teab äh, Gruusia olukorda sama hästi kui mina, tunneb kohalikke poliitikuid sama hästi kui mina ja võib-olla esitaksite selle küsimuse neile. aga siiski jah, olen teiega nõus selles osas, et levib arvamus, et see protsess on jäänud võib-olla natukene soiku ja kõik võtab väga kaua aega. ja et on väga palju tõsiseid küsimusi, mis seni on veel lahendamata. oma raporti e eelnõus seega Äh, lo-, äh, olengi ma pannud sisse selle mõtte, et me tahame kõikide fraktsioonide toetust selle raporti taha, kuid loomulikult on selge, et me peame kiiresti reageerima. kui te küsite selle kohta, et äh, kui palju on, kui suures osas on Gruusia veendunud Euroopa Liidu liikmelisuse protsessis, siis jah, tõesti, see on tegelikult küsimus, millega me ilmselt äh, seisame silmitsi üsna pea, aga üheksateistkümnendal oktoobril, kui Gruusia parlamendi spiiker on Euroopa Parlamendis, on võimalik meil otse tema käest ka neid küsimusi küsida. nüüd äh, opositsiooni ja võimuerakondade vahelised suhted. Te rääkisite sellest, et äh, demokraatlike institutsioonide areng on olnud väga aeglane ja mõneti olen äh, ma teiega ka nõus sellepärast et jah, teatud probleeme siin me oleme näinud. süüdistusi loobitakse siia-sinna ja tihti need süüdistused eh, ei puuduta sugugi viimaseid valimisi ja neid valimistulemusi, vaid kahe viimase, eelmise valimise aegset aega. Euroopa Parlament saatis valimistele oma vaatlusmissiooni, proua Nikolai oli samuti selles, selles missioonis osaline ja eelmistel valimistel ei olnud kaebusi, ei esitatud suuri vastuväiteid valimiste korraldamise kohta. selle raporti koostamise ajal olen ma käinud kolm korda Gruusias, olen rääkinud väga paljude erinevate huvigruppidega, olen rääkinud kõikide par-, parlamendis esindatud erakondadega ning parlamendist välja jäänud opositsioonierakondadega ühenduses, olen olnud ka vähemuste esindajatega, Briti ja Ame-, ja Ameerika ja Prantsuse eh, vabaühendustega seal ja kõik on meile öelnud, et Gruusia on põhimõtteliselt, põhimõtteliselt demokraatia, Saakašvili erakond võitis valimised, nende käes on kaks kolmandikku parlamendikohtadest ja mitte mingisugust äh, valimistulemuste manipuleerimist äh, või võltsimist ei esinenud. võitis Saakašvili äh, lihtsalt sellepärast, et opositsioon on nõrgestatud, nende read on lõhestunud ja nad ei suuda isegi valida näiteks oma piirkondades linnapeakandidaati. linnapeakandidaate on kümme ja põhimõtteliselt iga üksik kandidaat äh, mustas muudkui teisi. nii et äh, väga raske on erinevate opositsioonierakondade vahel mitte mingisugust, mingisugust koostööd tagada, nii et äh, selles mõttes ei ole üllatav Saakašvili võitja, meie peame aga andma endast parima, et me anname poliitilist ja majanduslikku ja rahalist toetust Gruusiale ja nendele aspektidele ma olengi üritanud selles raportis rõhuda. see on see tee, kuhu me peaksime suuna võtma ja loodetavasti see nii läheb, suur tänu! suur tänu! ja nüüd järgmine päevakorrapunkt. Euroopa-Ukraina assotsiatsiooni kokkulepe ja enne kui annan sõna härra Legutkole, tahaksin teile, kolleegid, meelde tuletada kolme asja. seda esmalt, et täna hommikul äh, oli meil arutelu Ukraina välisministriga ja teiseks selle arutelu jooksul äh, avalikustati, et äh, Julia Tõmošenko on mõistetud seitsmeks aastaks vangi ja kolmas fakt, millele tähelepanu pööraksin, on see, et Inta on otsustanud oma arvamuse hääletuse edasi lükata. nii et kolm fakti enne, kui me läheme arutelude juurde. härra Legutko, teil on sõna, palun. Uh, <clears throat> thank you, Mr. Chairman. Uh... Tänan, esimees. Kõigepealt tahaksin tänada kõiki variraportööre ja kõiki kolleege kes esitasid muudatusettepanekuid. Neid on kokku 140. Ja need muudatusettepanekud aitasid meid äh, raporti ettevalmistusprotsessis. Teie tagasisõde jätkuvalt oli kasulik. Kuid siiski on paar aspekti, mida me peaksime arutama me arutame neid lähitulevikus samuti, kuid ma arvan, et me oleme saavutanud ka mitu head kompromissi. nagu te teate, olukord Ukrainas pidevalt muutub, muutub päevast päeva. vähemalt viimasel ajal on nii see olnud ja on olnud mitmeid tagasilööke. kuid vaatamata nendele tagasilöökidele ja puudustele olen ma siiski veendunud, et me kõik mõistame Ukraina, Ukraina tähtsust Euroopa Liidu jaoks ja äh, suhete arendamine on meie huvides, kuid võib-olla meil on eriarvamusi ja enam, enamus eriarvamusi keskendub vahenditele, mida kasutada saavutatud eesmärkide saavutamiseks, kuid eesmärkide suhtes meil erimeelsusi praktiliselt ei olegi. head suhted stabiilse demokraatliku jõuka Ukraina ülesehitamine, kus peetakse kinni turumajanduse põhimõtetest, kus on sõltumatu kohtunikkond, kus kaitstakse vähemusi ja peetakse kinni kõikidest nendest aluspõhimõtetest ja standarditest, äh, mis on omased kaasaegsele konstitutsionaalsele demokraatiale. enne assotsieerimislepingut tuleks käsitleda võtmetähtsusega instrumendina seda tegevuskava, mis meil on Euroopa Liidu ja Ukraina integratsioonid ja ähm, loodetavasti pikemas perspektiivist Ukraina saab Euroopa Liidu liige. väga paljude ukrainlaste jaoks, tegelikult enamike ukrainlaste jaoks selle riigi Euroopa Liidu väljavaated on hädavajalikud, need on nagu valgustunneli lõpus ja seetõttu me seda väljavaadet rõhutamegi ja arvame, et selle aluseks peaks olema süsteemsete reformide läbiviimine. me teame, et mitmeid olulisi reforme on juba läbi viidud ja viiakse läbi, teised reformid tuleb alles käivitada ja assotsieerimislepingu poolt loodav raamistik on oluline ka Ukraina äh, moderniseerimiseks ja reformide läbiviimiseks ning stabiilsete reformide läbiviimiseks. aga siiski seejuures tahaksin viidata meie esimehe sissejuhatavale sõnavõtule selle kohta, mis, mida me täna kuulsime. nagu me teame, see ei olnud hea päev meie jaoks ja meie Ukraina sõprade jaoks ja ma arvan, et me peame aja maha võtma, et äh, mõelda selle peale, mis toimub ja milline oleks õigem kurss lühemas perspektiivis. me kohtume homme variraportööridega ja ma teen neile ettepaneku hääletus edasi lükata selleks, et äh, välja kujundada niisugune targem ja arukas äh, seisukoht äh, meie järgmiste sammude kohta ka. härra Šivis peab varsti lahkuma, seetõttu ma annan talle sõna ja seejärel härra Kovatšek. tegelikult raportöör juba ütles välja minu ettepaneku kuna meil on praegu raske ette ennustada sündmuste arengut Ukrainas ja see võib õnnestuda ka meie kompromisse ja eelnevaid arutelusid, tegin ma ka raportöörile ettepaneku eh, edasi lükata. suur tänu, härra Kovatšuk. tänan, esimees, ja tänan ka härra Legutkot selle ettepaneku eest me peame läbi vaatama meie kompromissid kaks, neli ja viis konkreetsemalt selle teabe valguses, mida me täna kuulsime. tänased uudised tegelikult ei muuta tegelikkust, et Ukraina vajab Ukraina vajab Euroopat, Euroopa vajab Ukrainat kuid me ei tohiks teha siin viga. Euroopa vajab demokraatlikku Ukrainat, mis jagab meie väärtusi inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete osas ja mitte sellist Ukrainat, mis liigub tagasi autoritaarse või isegi totalitaarse režiimi poole ma loodan, et Ukrainast saab Euroopa Liidule usaldusväärne partner ja loodan, et meil õnnestub ka meie suhteid süvendada, nii et nendest oleks kasu ka Ukraina kodanikele äh,, ettevõtjatele ja demokraatlikele väärtustele. me peame selleks ära kasutama kõikvõimalikud poliitilised vahendid ja institutsioonid, et aidata sel riigil tagasi pöörduda demokraatia teele. täna äh, eriti minu jaoks oli väga erakorraline sündmus, kus samal päeval oli ühe riigi esindaja meie komisjonis, üritades meid veenda, et et nad peavad kinni demokraatlikest eeskirjadest, samal ajal kui me saime need halvad uudised, sest me tegelikult väga lootsime Ukrainast poliitilist märki selle kohta, et niimoodi need sündmused ei arene, et seda ei juhtu, vähemalt me ei soovinud seda. igal juhul ma ootan homset variraportööride kohtumist ja samuti toetan edasilükkamist. suur tänu viimasena variraportööridest härra Schulz. ka mina sooviksin tänada raportööri härra Legutkot, kes võttis enamik meie poolt tehtud muudatusettepanekuid teksti sisse demokraatia, ajakirjanduse vabanduse kohta. härra Legutko, te mainisite asjaolu, et meil on vaja rohkem aega ja ma pooldan selle raporti eh, hääletuse edaslõige, kuid ma rääkisin kompromissettepanekust viis, just, just konkreetselt selle osas me vajame rohkem aega. ma arvan, et neid läbirääkimisi ei tohi panna poliitilise surve alla, me peame siiski kehtestama, me ei tohiks lasta end survestada eh, eh, selles osas, et need tuleks läbi viia, lõpetada aasta lõpuks, sest viimase aja sündmused on näidanud, et meil on vaja aeg maha võtta ära oodata äh, ja vaadata, millises suunas Ukraina sündmused arenevad ja ma arvan, et see ei ole sugugi juhuslik, et äh, välisminister seda rõhutas ta üritas meid survestada, öeldes, et te võite rääkida nii palju, kui tahate, kuid meie jätkame seda, mida me oleme alustanud, me mõistame süüdi need inimesed, kiusame taga opositsiooni ja hävitame nad. ja see on oluline, et me leiaksime aega ka reageerida. härra Kohlitšek, palun. tänan, esimees ma ei mõista, mida ütles härra Schulz, võib-olla teie koduriigis on võimalik mõjutada kohut poliitiliste otsuste läbi võib-olla rohkem kui Ukrainas, kuid te olete kindlasti teadlik ka sellest, et Ukraina president tegi ettepaneku et kedagi ei tohi trellide taha saata sellistel tingimustel. seda kinnitas ka parlament, et minister seda ise isiklikult ei öelnud. ma arvan, see on väga hästi ette valmistatud tekst, võib-olla mõningad tehnilised aspektid on välja jäänud, siin räägitakse gaasitoru juhtmest, räägitakse elektrienergiast sellest oli juttu ka resolutsioonis ja me ütlesime, et oleks hea, kui me saaksime teha koostööd naaberriikidega ja see oleks soovituslik ka selle arvamuse puhul. kuid oluline on gaasi ülekande teemat käsitleda ja seda pole selles resolutsiooni ettepanekust. sada nelikümmend üks muudatusettepanekut, mis on esitatud me peame need ähm, rahulikult läbi vaatama. kuid me ei saa loota, et meil saavad olema ühesugused läbirääkimised kõikide riikidega, Ukraina on tegelikult assotsieerimislepingu suhtes äh, parimas seisus. härra Brock, esimees, kolleegid, ma tahaksin toetada kolleegide kommentaare, sest viimaste nädalate jooksul olen mõelnud selle dilemma peale, õigusriigi põhimõtted, kohtuprotsessid ja nii edasi. ja mõelnud ka selle peale, kas on tõesti tark ja kas on ikka mõtet assotsieerimislepingut sellistel tingimustel sõlmida. ma arvan, et Ukraina pool on üles näidanud ka arusaamist kuid tänane päev jättis hoopis teise mulje. olukord ei ole muutunud sugugi lihtsamaks. ja seda olukorda saab olema raske lahendada. mina olen huvitatud tihedamast koostööst Euroopa Liidu ja Ukraina vahel, kuid samas me ei tohi unustada, seda, et Ukraina on strateegiliselt üks tähtsamaid riike Euroopas. kuid nüüd me seisame silmitsi klassikalise dilemmaga äh, huvid kontra väärtused. Need on nüüd vastuollu sattunud ja ma ei tea, kuidas sündmused arenevad järgmiste päevade, järgmiste kuude jooksul, näiteks kui leiab aset äh, õigusakti teine lugemine, kas siis on midagi võimalik ära teha või härra Janukovitši visiit, mis ilmselt ei toimu, mida Barroso teeb järgmiste kuude jooksul, me ei tea. seetõttu oleks mõistlik võtta aeg maha ja mõelda nende asjade peale, mitte kiirustada võib-olla võiks korraldada äh, kiire arutelu sellel teemal homme täiskogul ja paluda, et proua Ashton teeb ka omapoolse avalduse ja võib-olla anda sõna ka fraktsioonide esindajatele, meil pole veel resolutsiooni selle kohta, võib-olla me saaksime selle koostada ähm, Strasbourgi täiskoguks oktoobris või novembris, võib-olla me peaksime omavahel läbi arutama, äh, milline on sündmuste käik, selleks et me saadaksime Äh, ka selge sõnumi välisministrile, kellega me kohtusime täna hommikul, et ei jääks muljet, äh, et kui riik loodab liituda Euroopa Liiduga, siis peab see riik ka õigesti tõlgendama õigusriigi põhimõtteid me peame nägema, et asjad liiguvad õiges suhtes, sest esimest korda me näeme, et asjad liiguvad vales suunas. sellistes riikides nagu Moldova võib-olla ei ole ka hiilgavad edusammud, kuid vähemalt need riigid liiguvad õiges suunas. Ukraina oli väga positiivsel kursil, aga nüüd demokraatia väärtuste osas me näeme, on asjad hakanud võtma halba pööret. me võime küll rõhutada, et see on nende huvides, nad ei taha, et me tegeleksime Venemaaga, kuid ma ei usu, et see on põhjendatud tulla välja selliste argumentidega praegu on, me peaksime leidma võimalusi selle probleemi lahendamiseks ja tuleks mõelda, millised on selleks võimalused. ja ma arvan, et kõikide fraktsioonide sõnum oli selge, kuigi me omavahel seda eelnevalt ei kooskõlastanud kuid sõnum, tänane sõnum oli selge. ja me peaksime võtma nüüd aega, et see sõnum pärale jõuaks, võib-olla me saaksime eh, lisada, esitada veel täiendavaid muudatusettepanekuid, võib-olla härra Ligutka on sellega nõus ja võib-olla oleks siis võimalik uut tähtaega kehtestada ja see oleks ka õiglane meie INTA kolleegide suhtes, et neil oleks aega oma arvamus vastu võtta, sest vastasel juhul me saadaksime välja vale sõnumi täna, et arvamus, mis on täna vastu võetud, tähendab seda, et me jätkame tavapäraseid suhteid ja me peaksime siiski arvestama ka INTA komisjoni seisukohaga ja asjaoluga, et see mõjutab ka nende poolt käsitletud kaubandusküsimuse. proua Ojuland, palun tänan, esimees. mina olen seisukohal, et, et assotsieerimislepingu eh, edasilükkamine Ukrainaga ei ole tegelikult Euroopa Liidu huvides. ma mõistan, et paljud kolleegid on šokeeritud ja võib-olla emotsioonidest kantud ja võib-olla mõistlik seda natukene edasi lükata, kuid ma tunnen seda riiki ja tunnen kõiki neid keerukaid aspekte, mis selle riigiga kaasnevad. ma olen veendunud, kindel, et see, mis täna hommikul toimus, ei ole juhus. ja ma olen päris kindel, et Moskvas on neid, kes on väga rahul sellega, mis täna toimus eelmiste nädalate jooksul kohtusin ma mitmete eh, Ukraina parlamendi esindajatega Strasbourgis ja ma usun, et ka eh, teised kolleegid kohtusid välisasjade komisjoniga, nii koalitsiooni esindajatega. möödunud nädalal ma kohtusin opositsiooni esindajatega, oma kolleegidega liberaalide erakonnast, kes kõik välja, olenemata nende poliitilisest kuuluvusest, hoolimata Julia Timošenko juhtumist mis on tegelikult sõltumatu kohtuotsus loodetavasti. mõlemad osapooled rõhutasid, kui oluline on saavutada see assotsieerimisleping, sest mõlemad pooled soovivad lõimuda Euroopa Liiduga ja ei soovi äh, tagasi langeda Moskva kontrolli alla. ja me teame kõik, et Venemaa avaldab survet ja kasutab erinevaid meetodeid ja vahendeid, nii halbu kui häid, selleks, et äh, kaasata Ukraina tolliliitu, mis nad on loonud Kasahstani ja Valgevenega ja see on nende jaoks võtmetähtsusega küsimus. kui meie Euroopas ei mõista seda poliitilisel tasandil, siis ma kardan, et me teeme vale otsuse. seega tunded kõrvale jättes ja kõrvale jättes täna kuuldud avaldused, siiski ma teen ettepaneku ja ma väga loodan, et me suhtume asjasse pragmaatiliselt, et me oleme pragmaatikud Euroopas ja saame hästi aru, mis toimub meie idanaabris. ma nägin äh, ka sellist uudist, et Moskva ei ole rahul Kiievis tehtud otsusega härra Letskis. tänan esimeses Zalevski, ma räägin eh, ka Inta raportööri seisukohast, sellest põhjalikust ja sügavast vabakaubanduslepingust ja ma tänan Välisasjade Komisjoni esindajaid ja kolleege, et te kaalute väliskomisjonis hääletuse edasilükkamist selle resolutsiooni üle, sest meie otsustasime täna ka meie komisjonis niimoodi. see, sest on väga oluline omavahel kooskõlastada äh, komisjonide hääletustähtaegu. kõik äh, kohalviibijad olid šokeeritud, kui nad kuulsid äh, seda lauset, seda lause sisu Äh, Ukraina kriminaalkohtu otsust, äh, mis määras maksimaalkaristuse ja seetõttu on oluline, et kõik need parlamendi liikmed, kes tõesti tunnevad muret äh, Ukraina integratsiooni pärast, eurointegratsiooni pärast, saadavad omapoolt väga selge sõnumi Ukraina ametivõimudele et meie ei aktsepteeri demokraatia rikkumisi ja et meil on tõesti kõrini Ukraina ametivõimude otsustest. ma ei räägi sellest kohtuotsusest ja karistusest, ma ei taha laskuda arutellu, mis puudutab kohtute ja ametivõimude vahelisi suhteid, kuid Ukraina ülemkogus toimus eelmisel nädalal arutelu teatud karistusseadustiku artiklite üle, mida kasutati proua Timošenko kohtuprotsessi alusena. ja see, mida me lootsime, jäi tegemata. seejuures on oluline öelda, meie tunneme muret Ukraina ühiskonna, Ukraina rahva pärast assotsieerumisleping ja see äh, põhjalik vabakaubandusleping on mõeldud Ukraina rahva jaoks. ja seetõttu on oluline mõista, et ametivõimud on kaalule pannud äh, ja arvestavad ka meie suhetes Ukraina rahva huvidega. proua Nikolai. suur tänu esimees, ma räägin rumeenia keeles. kahtlemata õigusriigi põhimõtted peaksid meile muret tekitama. ja mul oleks hea meel, kui seda peetakse äh, prioriteetseks ka suhetes Euroopa Liidu liikmesriikidega, sest meil oli sarnaseid probleeme ka Rumeenias Äh, kui opositsiooniliikmed anti kohtu alla, kuid ma ei taha laskuda debatti selles küsimuses, kuid ma ei mõista, miks olukord, äh, mis puudutab ühte õiguslikku küsimust, takistab meid meie lepingus Ukrainaga ja meie suhetes Ukrainaga, sest äh, see leping on nii meie kui Ukraina huvides ja kahtlemata äh, proua Timošenko. kohtuprotsess äh, leiab lahenduse kooskõlas Ukraina seadustega. hetkel ma ei näe mingit tõendit selle kohta, et Ukrainas oleks poliitika mõjutanud õigusemõistmist ja ma ei arva, et me peaksime oma hääletust sellepärast edasi lükkama. raport on hästi koostatud, see on sidus ja õige. ja kui kui me peame äh, täiendama raportit täiendusettepanekutega ja selleks on vaja aega, siis see oleks õige põhjus edasilükkamiseks, kuid me ei peaks seda raportit edasi lükkama nende sündmuste surve all või meie tunnete äh, põhjal äh,, mis on tekkinud seoses sündmuste arenguga Ukrainas täna. tavalikult Euroopa Liit ei ole äh, mingeid seisukohti võetud teatud isikute toetuseks ja suhetes idapoolsete naabritega me peaksime keskenduma suhetele riigi, riigiga ja kodanikega ja mitte suhetele teatud isikutega ainult. ma esindan ALDE fraktsiooni ja me peame arutama raporteid, millest peaks kasu olema mõlema osapoolele ja mida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 kõik need poliitilised jõud, välja arvatud radikaalsed jõud, hooletavad, äh, et läbirääkimised jätkuvad ja proua Timošenka on samuti niimoodi öelnud. Ähm, meil täna kujunes teistsugune arvamus, kuid ma ei arva, et me peaksime oma seisukohta muutma, ma arvan, et läbirääkimised peaksid jätkuma ja leping tuleks allkirjastada juba käesoleval aastal, vähemalt parafeerima sel aastal ja seejärel hiljem me võime läbi rääkida, millal see leping jõustub. loomulikult täna on meie emotsioonid laes ja see on arusaadav ja need süüdistused, mis on esitatud, on samuti arusaadavad. küsimus ei ole mitte ainult ühes isikus, küsimus on süsteemis, sest seda, see süsteem ei mõjuta mitte ainult pelgalt proua Timošenkot, vaid ka teisi opositsiooni esindajaid. kuid me peame silmas pidama Ukraina ühiskonna huvisid ja ka Euroopa huvisid ja kui me oleks sõlminud lepingu oranži revolutsiooni ajal, kui kõik inimesed lootsid, et läbirääkimised jätkuvad, härra Grushenko oli täna koos siin ja me teame, et täna langetati ka kohtuotsus. see oli muidugi üllatav otsus, kuid me ei peaks ähm, üle paisutama selle tähtsust. ma arvan, et läbirääkimised peavad jätkuma, leping tuleks sõlmida ja me võime poliitiliste küsimustega tegeleda hiljem. kui täna me ei peaks äh, nende tunnete mõjul läbirääkimisi katkestama. härra Landsbergis uh,. suur tänu. väike kommentaar võrreldes siin teiste kommentaaridega. ühine kui meie avaldused Tõmašenko kohtuasja kohta viivad lõpuks äh, Kreeka kalendri järgi edasilükkamiseni ja assotsieerumisleppe vallas, siis sellest saab karistus. see on vaenulik äh, lähenemine meie vaenlase suhtes, aga ka kogu äh, Ukraina rahva suhtes ja sarnastes olukordades mujal oleme me seda meeles pidanud. ja suur tänu ja veel kord annan sõna äh, härra Brokile kolmekümneks sekundiks. Äh, kuulates ära viimased kõnelejad, ei tea ma tegelikult, kuidas me peaksime sellele küsimusele lähenema ma ei tea, kas me tahame läbirääkimistega, kuidas me tahame läbirääkimistesse suhtuda, me peame, ma arvan, et äh, me ei peaks Ukraina poolele jätma muljet, et me ei tee mitte midagi ja et Euroopa Liit pöördub tagasi selle küsimuse juurde siis, kui jõuame ratifitseerimiseni järgmisel aastal. ma arvan, et meie ja Kiie vahel peaks midagi nüüd aset leidma selleks, et äh, mõlemad pooled saaksid äh, oma osa täita ja me saaksime taga, tagada õigusriigi põhimõtte jaluleseadmise. suur tänu! me kuulasime ära, millised on erinevad arvamused, üks oli edasi lükata raport ja teise, teine võimalus oli muudatusettepanekute tähtaja edasilükkamine ja siis oli hoopis teine koolkond, kes ütles, et midagi ei peaks edasi lükkama. ja see, selles osas tuleb otsus äh, langetada, härra Koval saab ka kolmekümneks sekundiks veel sõna. suur tänu! kiiresti vastuseks äh, härra Brokile. me peame saatma selge poliitilise sõnumi läbirääkimistel on omaenda mandaat, oma menetluslikud põhimõtted ja tegemist on vormilise protsessiga ja enne kahepoolset ratifitseerimist tuleb leida lahendus ka poliitilistele küsimustele. minu meelest on see täiesti selge. suur tänu! härra Legu-. Nagu- ah, suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, kõikide kommentaaride eest, suur tänu toetuse eest. siin on tõstatatud mitmeid küsimusi. oluline seejuures on, et mida me tegelikult tahaksime soovitada. kas me soovitame läbirääkimiste peatamist või assotsieerumisleppealaste läbirääkimiste lõpuleviimist. ja mina isiklikult äh, olen selgelt seisukohal, et me peaksime pigem toetama seda viimast lähenemist. aga kuivõrd äh, need äh, kurikuulsad sündmused on aset leidnud, sündmused mis äh, meile tundusid murettekitavatena. Äh, ma arvan, et me peaksime kaaluma hääletamise edasilükkamist äh, selleks, et vaadata asju pisut distantsilt, pisut lasta oma emotsioonidel settida, sellepärast et sellises olukorras on üsna loomulik, et tunded hakkavad keema kõik muu oleks ebanormaalne, kuid äh, ma arvan, et äh, me peame langetama otsuse, mis on selge, kaine ja me peame langetama otsuse, mis erinevaid vaatenurki ühitab. Äh, ma arvan, et lõppkokkuvõttes peaksime soovitama läbirääkimiste jätkamist ning samas peaksime Ukraina ametivõimudele saatma märguande, et me ei ole, me ei lepi selliste sündmustega, nagu me, mille tunnistajaks me just olime. ja siin äh, eelkõnelejate puhul võin öelda, et ma olin praktiliselt kõikide sõnavõttudega nõus, hoolimata sellest, et need olid vastuolulised äh, tegelikult äh, ja, ja kõigil on, on mingil määral õigus kuid ähm, me peame välja töötama järjepideva seisukoha, äh, seisukoha, mis on Euroopa Liidu äh, huvisid ja ka Ukraina rahvast kaitsev seisukoht. valitsused tulevad ja lähevad, erakonnad tulevad ja lähevad, aga rahvas jääb. suur tänu! kui ma õigesti aru saan, siis kohtute õige pea variraportööridega homme juba ja siis äh, tõenäoliselt vaadatakse kõik need asjad uuesti läbi, antakse hinnang ja jõuame lähemale ka lõpliku otsuse langetamisele. ja nüüd viimane päevakorrapunkt, härra Kaaler on, oli delegatsiooni juht ja juhtis väliskomisjoni delegatsiooni visiiti Aafrika Liidu juurde. see visiit leidis aset äh, septembri alguses. palun, härra Kaaler, esitage meile oma järeldused. suur tänu, kallid kolleegid, jah. kõneleja räägib ilma mikrofonita suur tänu, kolleegid, teie huvi eest, niivõrd kuivõrd teil seda huvi on. jah, tõesti, meie delegatsioon käis Aafrika Liidus. mul oleks meeldinud, kui meie delegatsioon oleks olnud pisut laiemapõhjalisem ka poliitilise spektri osas. me esindasime välisasjade komisjoni ja mulle oleks meeldinud, kui me oleksime keskendunud rohkem välisküsimustele, mitte ainult arenguga seotud küsimustele ja ähm, meie ülesandeks oli ka hinnata Aafrika Liidu äh, ettekujutust ähm, Aafrika Liidu rollist Euroopa Liidu partnerina, äh, samuti millised on nende vajadused seoses instituut- ja nende suutlikkus institutsioonide ülesehitamise alases toes ja samuti konsensuse edendamise alases toes äh, Aafrika mandril ma arvan, et kõik need on väga tähtsad küsimused äh, Aafrika Liidu äh, ülesannete seas, kui Aafrika Liit tahab olla äh, tähtis partner. kohtusime härra Lamamraga ja majandusasjade volinikuga Keesa Lambaga ja aga Etioopia peaministriga, samuti ka võtmeriikide äh, saadikutega äh, Lõuna-Aafrika, Alžeeria sealhulgas, äh, samuti ka Ameerika Ühendriikide saadikuga Aafrika Liidu juures ja ÜRO saadikuga Aafrika Liidu juures. Äh, samuti oli meie ühenduses ka omaenda Euroopa Liidu saadikutega. millised on meie järeldused? kõigepealt Aafrika Liit aeglaselt on üle minemas potentsiaali etapist tulemuste saavutamise etapini. ja Euroopa Liit on olnud väga öö, äh, tähtsal kohal institutsioonilise struktuuri väljatöötamises ja see äh, tulevikus võimaldab Aafrika Liidul poliitilist integratsiooni, julgeolekut, äh, rahu äh, tõeliselt edendada ja tulemuslikult edendada meie enda välisteenistuses struktuurid teevad koostööd Aafrika Liiduga tõhusalt, meil on Euroopa Liidu delegatsioon Aafrika Liidu juures, Kunfafake on selle juht ja see delegatsioon Ähm, teeb pidevalt Aafrika Liiduga koostööd selleks, et äh, progressiivset omanikutunne ja vastutuse kohustuse edendamise tööd teha. ja institutsioonilised reformid peavad jätkuma, Aafrika Liit aga peab ka ise oma rahastamisvõimekuse välja töötama. meie oleme endiselt Aafrika Liidu institutsiooniliselt suurim rahastaja Liibüa äh, Gaddafi äh, rahastamisvahendid äh, ja Gaddafi maksis ka seitsmeteistkümne teise Aafrika Liidu panuse Aafrika Liitu. sellele on vaja nüüd asendusvahendeid, aga loodetavasti Aafrika Liidu liikmesriigid suudavad siinkohal oma panuse anda ja kui Liibüa, uus Liibüa saab endist panust jätkata, siis on see ka väga positiivne. meie partnerluse ja partnerlussuhted on äärmiselt oluline, äh, pidades silmas seda, et Hiina äh, kohalolek äh, Aafrikas on üha rohkem nähtav ja nende suhted ka Aafrika Liiduga. üks oluline küsimus on omanikutunne Aafrika kriisiga seoses. meid kritiseeriti päris palju, seda ei ole mõtet varjata kritiseeriti nii ähm, ÜRO-d kui Euroopa Liitu ja aafriklased tundsid, et neid on jäetud kõrvalvaatajateks rahu äh, alastel pingutust, pingutustes ja meie oleme valmis, olime valmis läbi rääkima, aga neid ei, nendega ei konsulteeritud, me ütlesime selgelt, et kui NATO esindajad äh, Benghazis ei oleks kohe asunud tegutsema, siis äh, oleks tulemuseks olnud tsiviil äh, elanikkonna veresaun, nii et tegutsemiseks oli kätte jõudnud viimane aeg ja see, selliseid tingimusi tuleb arvesse võtta, samuti tuleb arvesse võtta Liibüa arengut ja kõigis nendes äh, tee-, kõigi nende teemade puhul äh, kavatseme teha koostööd Aafrika Liiduga. üleüldiselt äh, nad aktiivselt ka püüavad ühise rindena tegutseda, siin võib tuua näiteks missiooni, Somaalia missiooni ja Nad näitavad, et nad suudavad tegelikult Aafrika kriisi lahendamises aktiivselt osaleda ja loomulikult äh, Aafrika kriisi põhilahendajateks peavad olema aafriklased. volinik Ram Ramamla, julgeolekuvolinik, äh, rõhutas, et lisaks äh, finantsabile ja tehnilisele abile on, on vaja veel äh, sõjalisi ressursse selleks, et Aafrika Liidu reaktsioon muuta tõhusamaks. ta oli päris ta ütles äh, konkreetselt, äh, et me olime lubanud neile äh, hävitajaid Somaalia missiooni jaoks ja blokaadi tekitamiseks rannikualadel. Mimbat esitas taotluse, et Euroopa Liit ega ka ÜRO Julgeolekunõukogu ei esitanud lõpuks positiivseid vastuseid ja keegi ei tegelenud pärast äh, selle taotlusega hiljem äh, äh, mis puudutab Aafrikat, siis Aafrika on suur mandar, mannar, seda ei saa ülevalt alla esi-, üles ehitada. ülevalt alla tööd tuleb küll ka teha, kuid äh, samuti tuleb pöörata tähelepanu piirkondlikule lõimimisele ja juba olemasolevate organisatsioonide ja äh, institutsioonide tugevdamisele, samuti on ka ärivaldkond, äh, mis on oluline ja Aafrika Liit kavatseb äh, teha uue algatuse Aafrika ühisturu ülesehitamiseks. piirkondlikud organisatsioonid on siin ka tähtsaks käivituma panevaks jõuks demokraatlik äh, järelevalve on äh, probleemiks, demokraatlik järelevalve on puudulik äh, nii valitsuste kui ka parlamentide järelevalve Aafrika Liidu otsustusprotsessi üle on puudulik. Aafrika, Pan-Aafrika parlament mille puhul ma olen ka raportööriks, on, pole piisavalt tugev ja ma arvan, et me peame jätkama nende toetamist ja nende institutsioonilise struktuuri toetamist Aafrika Liidus. Etioopias kohtusime kahepoolselt peaministriga. Etioopia peaminister, temaga ei saa naljatada. ühelt poolt äh, tema ja tema äh, va valitsus on Aafrika sarvel, sarves väga tähtsaks, tähtsaks stabiliseerivaks teguriks ja Etioopia aitab piirkonna, piirkonda stabiilsemaks muuta, kuid äh, demokraatia vallas pole äh, me nende käitumisega rahul ja juba teist korda pärast kahe tuhande viiendat aastat äh, kahe tuhande kümnendal aastal nimelt juhtis Vesperman meie valimisvaatluse missiooni ja ta ei, tal ei lubatud oma lõppraportit esitada ja äh, rõhutasin peaministrile, et äh, meie äh, leiame, et on vastuvõetamatu selline käitumine ja vastastikuse mõõtmise memorandumiga Tuneesia missioonil oleme selgelt otsustanud, et vaatleja, peavaatleja võib tagasi pöörduda selleks, et esitada oma lõppraport ja selles mõttes Etioopia see situatsioon ei olnud äh, eriti soodus. ja siis, mis on meie Euroopa Parlamendi roll? ma arvan, et me peaksime jätkama Aafrika Liidu toetamist, kui institutsioonilise ülesehituse protsessi üht olulist elementi ja me peaksime seda tegema tingimuslikkuse, soorituse ja vastutuse äh, aruandluskohustuse põhimõtteid jälgides peaksime ka pakkuma eelarvelist abi, tehnilist abi piirkondlikele organisatsioonidele Aafrikas, seda juba tehakse mõningates piirkondades, need organisatsioonid on majandusliku ja poliitilise integratsiooni olulised edendajad. samuti peaksime toetama üle-aafrikalise finantsvahendi loomist, et me saaksime, millest räägiti Euroopa Liidu Aafrika viimasel tippkohtumisel meie Aafrika kolleegid ja Aafrika kolleegid ütlesid, et me peaksime minema kaugemale kui äh, AKV loogika. Euroopa Liit peaks äh, lähenema Aafrikale kui tervikule, käsitlema Aafrikat kui tervikut ja äh, ma arvan, et äh, me peaksime Cotonou ja Euroopa Liidu Aafrika strateegia äh, küsimusi paralleelselt käsitlema ja vaatama, kuidas neid on võimalik ühitada. ja lõpetuseks me peaksime jätkama oma demokraatlikku dialoogi Aafrika Liiduga poliitiliste valikute teemadel, samuti peaksime rääkima rahastamise, iserahastamise, oma rahastamise küsimusest ja demokraatlikust aruandluskohustusest. meie väliskomisjonis peame olema igal aastal ühenduses Aafrika Liidu esindajatega. sellel mandril valitseb kriis ja see kriis on kandunud isegi meie naabrusse, nii et, et ka meie naabruspoliitika on siin asjakohane kuid äh, sellega kriis ei piirdu, nii et äh, ma arvan, et äh, väliskomisjon peab heitma pilgu vähemalt ka kaugemale lõuna poole. suur tänu! suur tänu! ma arvan, et meil on nüüd hea pilt sellest, kuidas asjad seal mandril käivad ja teie visiit oli edukas ja ma arvan, et äh, me peaksime tõesti, nii nagu ka teie ütlesite, igal aastal äh, nendega ühenduses olema ja selleks sobiva vormi leidma. kas kolleegidel on midagi lisada, äh, kas on küsimusi? kui ei ole, siis tänan teid, tänan teid, härra Kaaler ja tuletan teile meelde, et homme kell kaksteist kolmkümmend kuni kolmteist nelikümmend viis tuleb äh, volinik Füüle meile rääkima laienemispaketist. suur tänu ja sellega on meie koosolek lõppenud.